Right, if we could... Uh, niisiis, äh, palun äh, kõik rahunege. me alustame siis sissejuhatava osaga, kõigepealt päevakorra kinnitamine. loeme päevakorra kinnitatuks, aitäh. mul on paar teadaannet, ma teen väga kiiresti kolmapäevasel kohtumisel, viieteistkümnendal septembril, me alustame natukene varem, me alustame siis neliteist nelikümmend viis, siis kolmveerand kolm ja lõpetame veerand seitse ja põhjus, miks me aega nihutame, on äh, see, et kell kolm algab kuulamine majanduse juhtimise osas ja volinik Barnier esitab meile lühidalt ka õigusloomealaseid algatusi, mis on vastu võetud sellesama päeva hommikul ja need puudutavad finantsteenuseid. mõttevahetust ei toimu, aga ma olin nõus sellega, ta tuleb siis kohe meie ette ja siis äh, teavitab meid koheselt sellest, mis on toimunud, nii et ta tuleb siia kohe pärast pressikonverentsi. ning täna pärast mõttevahetust äh, härra Reindersiga saavad äh, finantsjärelevalve paketi raportöörid komisjoni teavitada kolmepoolsete kõneluste tulemustest ja selleks on vaja siis ka komisjoni eh, heakskiitu vastavalt uutele menetlustele ja ma tahaksin öelda veel, et eh, käibemaksu tagastamise reeglite muutmise kohta muudatusettepanekuid ei ole, see on siis meil täna kuues päevakorrapunkt, mis hääletusele läheb. ja nüüd on mul väga hea meel tervitada meie komisjonis Didier Reindersit, kes on Ecofini eh, president Belgia asepeaminister ning institutsionaalse reformi ja rahandusminister, ma peaksin saadikuid teavitama ka sellest, et tegemist on tõesti sõb-, sõbraga, me oleme äh, kohtunud väga paljudel kolmepoolsetel kohtumistel sellest ajast saadik, kui Belgia eesistumine algas ning ma tahaksin Didiet tänada selle eest, et ta on pühendanud nii palju aega just kõrgetasemelistele triloogidele, et me oleks, saaksime jõuda lõppjäreldusteni ja nüüd, härra minister, on teil sõna. suur aitäh äh,, Sharon. ma vabandan selle väikese hilinemise pärast, aga meil toimuvad ka Belgias vahepeal mõned arutelud, kus ma pean osalema. aga ma siis äh, tahaksin kõigepealt tänada kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid ja kõigepealt raportööri, kes on tegelenud finantsjärelevalvega esimesest juulist alates me oleme korraldanud väga palju kohtumisi ja tegemist on väga olulise otsusega, eh, mis Strasbourgis langetati, et see hääletus lükatakse edasi ja siis äh, tõestati, et ikkagi kokkulepe on võimalik saavutada ning ma tahaksin tänada kõiki raportööre äh,, härra Skinnerit ja ka teisi äh,, kes siin saalis istuvad meil oli äh, võimalus tõesti äh, korraldada neid kõnelusi nõukogu ja parlamendi ja komisjoni vahel väga heas õhkkonnas ning ma olen tõesti väga uhke, et meil õnnetus, õnnestus saavutada kokkulepe ning äh, loodetavasti nõukogu ja parlament kinnitavad selle lähinädalatel. direktiiv IFM euh, nous n'aurons peut-être pas les mêmes oppositions au sein du Conseil. Võib-olla me võib-olla nõukogus ei kohta samasugust vastuseisu nagu äh, järelevalvepaketi osas, aga ka see teema on äärmiselt oluline ning seetõttu me üritame leida ka selles vallas kompromissi. eesmärk on tõesti näidata, et me oleme suutelised äh, ellu rakendama esimesest jaanuarist mitte ainult uusi järelevalveinstitutsioone, vaid suudame ka äh, luua uue komisjoni, mis hakkab tegelema süsteemsete riskidega ning samuti tahame näidata, et on võimalik Äh, edasi minna selle ajakavaga, mida mainis härra Barnier, tegemist on siis õigusloomealase ajakavaga, mis puudutab siis määrusi, direktiivi ja ka seda äh, määrust investeerimisfondide kohta ja sellest ma, sellest ma alustangi Belgia eesistumise üheks olulisemaks prioriteediks mitte ainult ECOFINis, vaid ka üldiselt on kiirendada Äh, õppetundide omandamist majandus- ja rahanduskriisist. see kriis on kestnud juba mõnda aega, see sai alguse kahe tuhande kaheksanda aasta sügisel. niisiis, kõige olulisem ongi praegu luua uus järelevalvesüsteem, ma arvan, et see protsess on juba käimas Äh, tõsi, me puutume küll kokku mõningate läbivaatamisklauslitega, aga see on Euroopa arutelude puhul tavaline. Äh, loodame, et eelseisvatel aastatel ja kuudel need uued institutsioonid, mis me loome, suudavad tõestada oma tõhusust. ma olen täiesti kindel, et me saame minna edasi oma otsuste langetamise äh, protsessiga Euroopa tasandil ja võib-olla kahe-kolme aasta pärast saame uuesti läbi vaadata ka need läbivaatamisklauslid ma olen kindel, et lõppkokkuvõttes on kõige parim lahendus ikkagi äh, küsida Euroopa institutsioonidelt, äh, paluda, et Euroopa institutsioonid langetaksid äh, otsuseid küsimustes, mis lähevad kaugemale rahvusriigi piiridest. kui seda saab teha, siis on kõik väga hästi ja kui me peame seda tegema mõnede teiste inimestega, no eks me siis tee seda. me peame õppima õi-, õi-, saa-, omandama õigeid õppetunde juhtunust. meie eesistujana oleme väga õnnelikud selle üle, et meie esimene prioriteet eh, kesk, mille me seadsime septembri keskpaigaks, on juba järk-järgult saavutatud, me oleme teinud edusamme finantsjärelevalve vallas ning ma loodan, et eelseisvatel nädalatel toimuvad, ka oktoobri alguses toimuvad Brüsselis kohtumised ja siis teeme edusamme ka investeerimisfondide alase direktiiviga ja teised ettepanekud järgnevad sellele, aga see oleks siis praegu meie kõige olulisem äh, prioriteet ja nüüd, mis puudutab siis äh, finantsjärelevalvet, äh, sellel teemal on väga palju sellele teemale on väga palju tähelepanu pööratud ja ma arvan, et me peame jätkama seda koostööd, mis meil on olnud parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel äh, Äh, siis meil õnnestub erinevate dokumentide osas ka kokkulepe saavutada, aga mõne sõnaga ka teistest teemadest, eelarve konsolideerimine. meil toimub mitteametlik ECOFIN-i kohtumine kolmekümnendal septembril ja esimesel oktoobril. seal arutame ühelt poolt seda, kuidas oleks võimalik teha rohkem selleks, et meil oleks parem eh, kon eelarve konsolideerimise alane koordinatsioon Euroopas ja kuidas eh, samal ajal luua Euroopas ka uusi töökohti, et meil oleks ka sotsiaalne kindlustus tagatud. Eh, me peame ju mõtlema ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale. Te teate, et me oleme Eh, langetanud olulisi otsuseid möödunud ECOFIN-i kohtumisel ja me alustame siis uute protsess, protsessidega Euroopa Komisjonis ja me peame arutama seda, kas ka teatud riikide vastu tuleks rakendada sanktsioone eh, nende riikide vastu, eh, mis ei pea kinni eelarve konsolideerimise vallas kehtestatud poliitikast aga kõige olulisem on see, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament vaatavad, kas kaks tuhat kakskümmend strateegia jaoks saab seada mingeid uud, uusi eesmärke, et meil ei oleks mitte ainult äh, eelarved tasakaalus liikmesriikides, vaid et et meil oleks olemas ka uus protseduur, uus strateegia, millega oleks võimalik luua rohkem töökohti, tagada sotsiaalkaitse ning leida viis, äh, Äh, kuidas tulla toime ka kliimamuutustega. ja see ei ole oluline ainult Euroopas, me peame toetama ka teisi riike, et nad teeksid rohkem võitluses kliimamuutustega. niisiis järgmisel mitteametlikul ECOFIN-i kohtumisel me korraldame siis selleteemalisi arutelusid. ma tahaksin sinna kutsuda ka Euroopa Komisjoni presidendi meie oma eesistumise ajal peame seda, selle ürituse korraldamist väga oluliseks ja väga oluline on, nagu ma juba ütlesin, teha rohkem ja käivitada uued protsessid. Äh, nüüd ka mõned konkreetsemad küsimused, ma tulen jällegi tagasi finantsjärelevalve juurde kuu lõpus tahaksime ECOFINist tegeleda reitinguagentuuridega ning võib-olla vahetada mõtteid siis ka mõningate reitinguagentuuride esindajatega. on väga oluline seisukohti vastandada ja selle põhjal siis häid määrusi vastu võtta. me tahaksime komisjoniga arutada, eh, millised on võimalused edasi minna kas me saaksime Euroopas teha samamoodi, nagu on tehtud USA, et me saaksime siis õppida võib-olla arengutest USA-s ja vaadata ka, mis Euroopa Liidus on toimunud. USA kongress on langetanud väga palju olulisi otsuseid ja ma arvan, et meie siin äh, saaksime ka nendest äh, õppida me oleme palinud, palunud Euroopa Komisjon ja Michel Barnier tuleksid välja ettepanekuga eh, ja, ja võrdleksid siis eh, arenguid Euroopas ja USA-s ja nagu ma parlamendile Strasbourgis juba ütlesin, tahaksin eh, kutsuda teie komisjoni esinaise proua Paulsi ka nendele aruteludele. väga oluline on ju ära kuulata erinevaid seisukohti komisjonist, nõukogust ja parlamendist selles osas, millised need arengud peaksid olema ning me tahaksime äh, siis pöörata tähelepanu nendele protsessidele, mis on toimunud mujal maailmas, juhindudes siin ka G kahekümne suunistest. me kavatseme siis äh, ette valmistada siis ka G kahekümne teemalisi kohtumisi ja äh, äh, Rahvusvahelise Valuutafondi Peaassamblee kohtumine minu arvates on äärmiselt oluline, et me pane, saavutaksime võimalikult laiapõhjalise ühispositsiooni kõigi Euroopa Liidu institutsioonide vahel selles küsimuses Äh, see olegi kõik, mis mul öelda on ja ma olen vasta, valmis vastama teie küsimusele ja mis puudutab Belgia eesistumist ja mitte ainult Ecofini, vaid ka muud, siis need kaks prioriteeti, mida ma mainisin, on väga olulised, me tahame edasi minna finantsturgude järelevalve ja reguleerimisega, seda te teate juba väga hästi. ja ma loodan, et me saame seda teha koostöös parlamendiga. me tahaksime säilitada siis äh, Äh, pidada sammu maailma teise osadega, aga me ei tohiks äh, unustada ka seda, et majanduskasvu ja stabiilsuspakt ei ole ainult stabiilsuse pakt, vaid see on ka majanduskasvu pakt ning äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia äh, silmas pidades me peaksime hoolitsema selle eest, on raha, et toetada tööhõivet, sotsiaalset solidaarsust ning võitlust kliimamu-, kliimamuutustega ning veel mitmeid teisi poliitikaid, mida me tahame keskkonna vallas ellu rakendada. ma ei lähe praegu nende teemadega kaugemale, te juba teate, milles need seisnevad me oleme nendest juba rääkinud juulikuust alates, kui meie eesistumine algas ma tahaksin teile meenutada, et nõukogude, nõukogus on mitmeid küsimusi, äh, mille, praegu arutusel, milles võivad toimuda muutused, eriti need äh, asjad, mis puudutavad maksuküsimusi, sellepärast et äh, käimas on see finantsjärelevalve arutelu ja võib-olla te sellepärast unustate mõned teised olulised teemad. ma tahaksin öelda seda, et me peaksime jätkama võitlust pettuse vastu me peame hoolitsema selle eest, et äh, sellistes äh, organites nagu Maailma Kaubandusorganisatsioon me saame tõhustada oma koostööd ja äh, infovahetust selleks, et pettuse vastu võidelda. ma mainin seda sellepärast, et mulle tundub, et mõningate maksuliikide puhul, nagu näiteks käibemaks või na, nagu ka, või ka hoiuste maks, on täiesti võimalik seda Äh, pettuse vastast võitlust parandada, maksupettuse vastast võitlust parandada, maksudest kõrvalehoidmise vastast võitlust parandada, näiteks kas või hoiuste maksu puhul. Äh, ma kõnelen sellel teemal härra Semedaga, aga me peaksime suutma selles valdkonnas edasi minna, äh, parandada koordineerimist, harmoniseerimist ja integreerimist oma erinevate poliitikate vahel just nimelt säästude maksustamise osas Euroopa Liidus ja ka mõningates mitte Euroopa Liidu liikmesriikides. Äh, finantskriis ei tohiks meid seda väga olulist teemat unustama panna, see teema on äh, arutusel äh, selles vallas meil on Euroopa Liidus probleeme, nagu te teate, aga ma olen kindel, et meil tõenäoliselt õnnestub selles valdkonnas edasi minna. veel üks asi, millel tahaksin peatuda Äh, ma ei tee väga pikalt, mainin ainult kahte-kolme asja. Äh, keerulisemaid küsimusi ilmselt arutame järgmisel ECOFIN-i kohtumisel. kõigepealt tahaksin siis mainida muutusi rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites. me oleme üha rohkem mures selle üle, kas Euroopa Liit suudab seda protsessi kuidagi mõjutada kas me suudame mõjutada neid muutusi, mis toimuvad raamatupidamisstandardites? kas me suudame mõjutada neid organeid, mis nende standarditega tegelevad? muuhulgas tähendab see seda, et Euroopa Liit peab olema kohal, kui langetatakse olulisi otsuseid. me peame saama määrata rahvusvaheliste organite liikmeid, me siin juba mainisime Euroopa Komisjoni liikmeid eelseisvatel kuudel ja äh, nädalatel me peaksime paika panema sellised head juhtimistavad just nimelt nende organite jaoks, mis koostavad rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid. ma tean, et härra Barnier'le valmistab see küsimus erilist muret. ECOFIN-i päevakorras see küsimus on, me hakkame sellega jälle tegelema ja ma loodan, et parlament meid selles suunas toetab me ei proovi eh, neid eeskirju lihtsalt kohandada niimoodi, et ettevõtetel oleks tegutsemine kergem, kuigi paljud inimesed kogu aeg rõhutavad, et läbipaistvus ja tõhusus on väga olulised, et eh, kõik teaksid, mis toimuvad nendes organites, kus selliseid raamatupidamisstandardeid koostatakse. aga eh, nende poolt koostatud standardid ja, ja filosoofia nende taga ei tohi erineda Euroopa omast ja sellele me peamegi eelseisvatel nädalatel ja kuudel keskenduma. me oleme just teada saanud, et eh, sõlmiti kokkulepe Keskpanga ja reguleerivate ametkondade vahel vastu kolme reeglite osas, mis puudutavad eh, eriti omavahendeid Äh, ma pean siis silmas pankade omavahendeid. Äh, ministrina pean ma väga tihti tegelema vastuoluliste küsimustega, äh, kuidas ma saan pankadele, pankadelt nõuda kõrgemaid nõudeid omavahendite hulgas, kuidas ma saan paremini kaitsta hoiustajate huve, kõik need on sellised vastastikku vastuolulised asjad, nii et võib-olla me saame vaadata, muuta viisi, kuidas nendele küsimustele läheneda, aga tuleb küsida, kuidas me saame äh, äh, järjekindlalt reguleerida äh, uusi turge, arvestades meie uusi nõudmisi ning ma pean siin silma siis kliimamuutusi, sääste, laene ja nõnda edasi koos Keskpanga presidendi härra Trichet'ga olen ma vaadanud, kas me saaksime kõiki neid küsimusi eh, ühiselt arutada, mitte eraldi. ma olen täiesti kindel, et me saaksime ka kõik integreerida uutesse reeglitesse järelevalve teemal äh,. ning ma arvan, et on äärmiselt oluline, et eh, selline arutelu aset leiaks, et see toimuks äh, ka parlamendiga juba enne aasta lõppu, et me saaksime kõik need erinevad lähenemised integreerida, sest muidu nad jäävad äh, eraldatuks. nüüd äh, ettevalmistused on käimas ka IMF-i järgmiseks peaassamblees, arutatakse siis selle organisatsiooni uut juhtimisstruktuuri, kuidas saaks paremini korraldada järelevalvet rahvusvahelisel tasandil Äh, tooksin lihtsalt ühe näite. mõned aastad tagasi me äh, ütlesime Ecofinis, et oleks äh, väga hea, kui Euroopa Liidul oleks IMF-is ainult üks koht ja kui see ei ole võimalik, siis miks mitte üks koht Eurotsooni riikidele. ma pean tunnistama, et ma olen sellise, see ettepanek meeldib mulle, aga kas on või Äh, kõiki IMF-i ja Eurotsooni osalisi, Euroopa Liidu liikmesriike võimalik selles veenda, on neid võimalik veenda selles, et see on hea äh, lahendus ja kui nii ei ole, siis me peame leidma mingi muu lähenemise. aga ausalt öelda äh, on Euroopas äh, kasulik arutada lisaks sellele ka veel mingeid muid te teemasid Äh, kas on äh, normaalne näiteks see, et äh, vetoõigus on USA-l, IMF-is, nii et, et kui me seisame silmitsi selliste aruteludega, Äh, kas või siinsamas Euro, Euroopa Liidus või Eurotsoonis ja ma olen kindel, et meil on selliseid arutelusid rohkem vaja, selleks et me saaksime ja selleks, et me saaksime IMF-is ka juhtimisstruktuure parandada. meil on vaja äh, tõstatada mõned teemad, need võivad olla ka vastuolulised äh, muude maailmajagude seisukohtadega, nii et, et mul toimub väga palju kohtumisi Rahvusvahelise Valuutafondi liikmetega et vaadata, kas on võimalik saavutada kokkulepe mitte ainult ühes küsimuses, ma tean, et arutusel on väga palju teisi küsimusi. finantsjärelevalve ja äh, finantssektori reguleerimine on üks teema, eelarve konsolideerimine, parem äh, sotsiaalkindlustuspoliitika, töökohtade loomine on samuti oluline ja siis veel rahvusvahelised arutelud, mis puudutavad siis IMF-i äh, äh, ja teisi rahvusvahelisi organisatsioone. Need on need peamised teemad, millega me oma eesistumise ajal tahame tegeleda aga lõpetuseks äh, tahaksin veel kord tänada Euroopa Parlamendi, parlamenti sellepärast, et kui meil on järgmine nädalik võimalik saavutada kokkulepe finantsteenuste järelevalve osas, siis see on tõesti tõeline edu. me vaatame, kas on võimalik ähm, veel midagi edasi teha, aga igatahes ma tänan teid. All right, that's better. That's better. Yeah, yeah, sorry. I'm confused. I've got mõnikord tekib segadus, kui nuppe on liiga palju. aga nüüd siis loen ette nende nimed, kes on öelnud, et soovivad sõna. ka nüüd ei ole ma kindel, kas kõik ikka tahtsid sõna, võib-olla mõned küsisid hoopis kohvi. There's Philippe Lambert, Peter Skinner, Dirk Epping, Vicky Ford. I love coffee. And Mrs. Thyssen. And Mrs. Thyssen. Mrs. Thyssen. Uh, anybody else? Oh. Kas veel keegi? Do you, okay. Uh, right. Thank keep, keep, the... keep, keep writing. Thank you for the kõigepealt siis Jean-Paul. president, monsieur. suur tänu, proua esinaine. härra minister Ecofini eesistuja, ma sooviksin öelda, et see sissejuhatus on äärmiselt oluline ka Euroopa Parlamendile ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, kuid ma sooviksin siiski teid õnnitleda äh, selle puhul, et äh, järeltu-, järelevalvepakett oli tõesti väga edukas. ma tean, et teil oli väga suur roll mängida selle edukaks muutumises ning panustasite väga ka vastava äh, direktiivi väljatöötamisse ning tänu härra volinik Barnier koostööle saime me ka viimased puudused kõrvaldada ning ma ütlesin juba Äh, härra, äh, võib-olla tulevane peaminister, siis ma ütleksin, et me ei hakka mingisuguseid uusi teemasid siin välja võluma, vaid äh, me oleme väga head koostööd teinud teie meeskonnaga, ka täna hommikune koosolek näitas seda. reedel toimus ka rakkerühma koosolek ja me rääkisime ka erakapitalist, selle kohta ma sooviksin öelda järgmist, nimelt Euroopa Parlament soovib siin jõuda lahenduseni, see on oluline. meie jaoks on oluline just äh, tõhus äh, tegutsemine ja seetõttu me sooviksime jõuda äh, teksti koostamiseni, mis puudutab siis erakapitali ja me loodame siis ka jõuda kokkuleppeni, kokkulepet me ei soovi muidu mitte äh, iga hinna eest, aga me oleme täiesti valmis läbirääkimistel leidma kompromisse ning ma usun, et me selles tekstis ka üritame kõikide arvamustega äh, arvestada. nüüd, mis puudutab kolmandaid riike, siis mõningaid äh, takistusi on liikmesriikide poolt tekitatud. iga liikmesriik üritab peaaegu siin oma läbirääkimisi äh, pidada ka mina üritan loomulikult oma kogemusi oma koduriigi puhul ära kasutada mina, mina pärinen Normandiast, õigemini ma küll ei pärine sealt, aga ma elan seal. aga mina kuulun nende hulka, kes, kes palju teevad ja räägivad vähem. tihtipeale küll on näha vastupidist ja mina usun, et me tegelikult ähm, jõuame hea lahenduseni. siin on tegu valdkonnaga mis kodanike jaoks on väga oluline. Nad võib-olla ei ole küll tuttavad kõikide tehniliste detailidega, kuid nad nägid, milline kahju tekkis finantskriisist. ja Euroopa Parlament on väga huvitatud äh, seda probleemi lahendama ning, ning ma arvan, et G kahekümne 20 äh, koosolek peab kindlasti edukaks muutuma ja, ja igal juhul me peame kindlasti Euroopa tasandil jõudma lahendusteni. ma tänan teid selle eest, et te nii otsustavalt olete tegutsenud ja et üritate ka kõiki osalisi motiveerida ning ma usun, et järgnevatel kuudel me kindlasti leiame ka lahenduse, nii et me saame juba oktoobrikuus äh, hääletada. suur tänu! tegu on väga olulise äh, teemaga, võib-olla ma annaksingi kohe härra asepeaministrile sõna. Uh, aitäh teile, kuid tegelikult kolmepoolne kohtumine toimus meil eelmisel nädalal ja kuna äh, teie olite Strasbourgis, siis jah, ilmselt ei olnud, äh, teil ei olnud võimalik sellest osa võtta. me oleme püüdnud saavutada edu nii-öelda sammhaaval, eesistuja on meile andnud juhtnööre, me oleme nende eest tänulikud ning ka parlamendi erinevad fraktsioonid on neid tervitanud. ja selleks, et saavutada oma edasises töös edu, võiksime me ilmselt äh, välja anda mõned dokumendid, mis puudutavad äh, täpsemaid õiguslikke sätteid erakapitali alal kolmandate riikide kohta tahaksin öelda seda, et palju aega meil kindlasti ei ole aga siiski toimub selle kuu lõpus mitteametlik nõukogu ja ma tahaksin enne selle toimumist kontrollida, kas meil on võimalik esitada selline ettepanek, mida nõukogu tõesti tugevalt toetaks. võib-olla see ettepanek valmib juba sel nädalal, võib-olla läheb paar päeva kauem. mida kauem me seda tööd teeme, seda suurema tõenäosusega õnnestub need kaks küsimust üksteisest lahutada nii et eh, ma olen teiega nõus, me püüame kokku panna teksti, mis puudutab erakapitali ja me jätkame samas kolmandate riikide passide küsimuse arutamist. selge, ma kontrollin uuesti, eh, kes soovivad sõna. Eh, Viki uh,, Marianne, Markus, Ferber, Elisa Ferreras, Sven Kiigold, Silvi Goulard ja Nicolas Šuntis uh,. Edward, did you mulle tundus, et keegi küsib veel sõna, kas olen jätnud kedagi kahe silma vahele? härra Kruut. ja Sanchez. nüüd aga Philipp. Uh, suur aitäh tere päevast, härra minister, meil on väga hea meel näha, et te võtate oma tööd nii tõsiselt ja olete nii aktiivne, võib-olla teil praegu valitsust ei ole, aga teil õnnestubki siis teha rohkem tööd eesistujana. see selleks, mina tahaksin rääkida majandushaldusest. muidugi on meil vaja eelarvedistsipliini kulude haldamiseks kuid me peame vaatama ka maksustamist. Te räägite kogu aeg sellest, et on vaja võidelda maksupettusega ja me oleme teiega nõus, aga mina rõhutaksin omalt poolt seda, et tuleb tasakaalustada maksutulu ja püüda genereerida uut maksutulu. me peame oma eesmärgid selgelt sõnastama. muidugi on tarvis kahandada kulusid, kuid kui vähenevad maksulaekumised, siis tuleb vaadata, miks tuleb vaadata näiteks ka erinevaid tehingutasusid. me ei ole piisavalt kuulnud ka energia erinevate ressursside maksustamise kohta. seega ma küsiksin, milliseid algatusi võtate vastu teie selleks, et edendada kõigepealt uute algatuste vastuvõtmist ja teiseks, et lepitada neid inimesi, kes ei ole nõus komisjoni raportiga, kus räägitakse sellest, miks me ei peaks finantstehinguid maksustama ja minu meelest on sellised seisukohad täiesti põhjendamatud. volinik Levandovski rääkis sellest, et oleks vaja suurendada sellist tulumaksu osa, mida makstakse otse Euroopa Liidu eelarvesse kui see tõesti nii oleks, siis äh, ma tahaksin teada, kuidas teie sellesse suhtute ja kolmandaks tahaksin ähm, puudutada Kreeka teemat, kuigi see võib-olla enam ei ole nii kuum teema, nagu oli kevadel, aga kui me vaatame statistikat ja arvandmeid, siis me näeme, et keskpikas perspektiivis on asjaolud paranenud, kuid varem või hiljem tuleb ikkagi hakata maksma neid suuri võlgu, tuleb maksta ka intressid. mida te sellest arvate? Um, <clears throat> meil on ikka veel neliteist kõnelejat ja seetõttu arvan ma, et nüüd on mõistlik võtta küsimusi kolme kaupa ja seega saab sõna härra Peter Skinner. suur aitäh, härra minister, suur aitäh teile, et äh, olete aidanud meid äh, meie töös infrastruktuuriga. ma arvan, et te olete üks paremini nähtavamaid poliitikuid finantsteenuste vallas ja te olete toonud äh, areenile elutarkust äh, ja teil on ka huumorimeelt ja sellest on finantsteenuste vallas ka kõvasti abi. ma tahaksin äh, tähelepanu juhtida sellele, millest te kõigepealt rääkisite, nimelt läbirääkimised Euroopa Liidu ja USA vahel. ma arvan, et sellele küsimusele tuleb et seda küsimust tuleb väga põhjalikult vaadata, sest komisjon on ise öelnud, et nad tahavad välja töötada võrdlustabeli äh, ma arvan, et ähm, sellest oleks meile kõigile kasu ja see oleks ka väga huvitav. suve jooksul tegin ma ka ise tööd, mis on võib-olla palju lihtsam. ma koostasin kaheteistpunktise võrdluskava ja ma leian, et viis nendest punktidest on Euroopa Liidul juba saavutatud ja seitsme punkti hulgas, seitsme punkti puhul ei ole me piisavalt palju teinud, kuid ka USA ei ole võib-olla väga palju teinud ja sellega tahan ma öelda seda, et tegelikult teeme me mõnikord asju korraga või paralleelselt ja unustame äh, globaalse regulatiivse meetme. meile on vaja ka seda silmas pidada ja kuigi see võib-olla tundub hirmuäratav, on meil vaja USA-ga rohkem läbi rääkida. kui komisjon tahab midagi teha, kui parlament tahab midagi teha, kas siis teie võiksite meiega läbi rääkida äh, ja, ja selgitada, kuidas on asjad ähm, teie juures ja kolmandaks peab muidugi tulema nõukogu, nii et komisjon, nõukogu ja parlament äh, teeksid äh, ühist tööd ja sellest oleks globaalsele tasandile palju abi. aitäh. suur tänu, proua esineja, mul oleks ähm, härra peaministrile küsimus, et stressitesti osas, mida äh, peaks kohandatama nüüd terve rea Euroopa pankade osas ning on öeldud ka, et ähm, Euroopa pankades on palju rohkematel pankadele stressitesti tehtud kui näiteks USA-s, kuid oluline on siiski kvaliteet, mitte kvantiteet, sellepärast et viimastel nädalatel me oleme pidanud ka nentima seda, et Euroopa äh, pankade ähm, negatiivne mõjutatus ähm, riigi äh, võlgadest on hoopis, äh, tekitab hoopis teistsuguse olukorra ning millised pangad siis äh, läbi kukkusid, seda sai juba mm, tegelikult ette ennustada. ning paistab, et nüüd on need, see asi lahendatud, paistab, et kõik Euroopa pangad on nii-öelda turvalisele kaldale jõudnud, kuid nüüd tuleb välja, et tegelikult oleks pidanud testid palju rangemalt läbi viima ja härra asepeaminister, kas teie leiate, et oleks vaja veel lisa stress-teste läbi viia, mis tooks välja ka selgemalt selle mõju, mis on riigivõlafondidel pankadele, suur tänu! aitäh! nüüd oleks vist aeg anda ministrile võimalus vastata nii et meil on esitatud küsimusi majanduse juhtimise, stressitestide ja muu kohta. kõigepealt vastaksin härra Skinneri küsimusele USA kohta. ma ütlesin, et me korraldame ECOFIN-i eh, mitteametlikul kohtumisel arutelu sellel teemal. ma pean tunnistama, et ei ole väga kerge aru saada, milline on tegelik olukord USA-s. ma loen ajalehti, eh, infodokumente ja selleks, et saada ülevaadet, mis äh, toimub finantsjärelevalve alal USA-s, aga seal on ka väga palju uusi määrusi ja seetõttu me tahamegi koostada sellise võrdluse USA-s ja Euroopas selles sektoris toimuva vahel. ja ma loodan, et proua äh, Pauls võib-olla pärast seda me korraldaksime ka sellise arutelu siin komis-, Euroopa Parlamendis, sellepärast et härra Barnier on selleks valmis Äh, siis me saaksime näha, millised on probleemid mõlemal pool Atlandi ookeani, äh, sest nagu te teate, äh, kõigepealt on oluline selgitada, millised arutlus, arengud on toimunud ja siis tuleb välja tuua ka erinevused. aga mul ei ole mingeid konkreetsemaid vastuseid hetkel anda, me korraldame siis ECOFIN-i mitteametlikul kohtumisel sellise võrdluse ja pärast seda me oleme valmis siis seda teemat parlamendiga ka arutama mis puudutab nüüd uusi sissetulekuid, siis äh, möödunud ECOFIN-i kohtumisel ma tulin selle ideega välja ja mainisin seda ka Strasbourgis toimunud täispuhu, täiskogul. Äh, seda äh, teemat me võime arutada ja samuti üks teema, mis vajab arutamist, on finantstehingute maksus sisseviimine, seda on nõutud paljudes liikmesriikides, näiteks Belgias me oleme juba kehtestanud pankadele maksu ja oleme ka teatud tobinimaksu sisse viinud. Äh, oluline oleks aga see, et Euroopa Liidus ka teised seda teeksid. ma ei hakka rääkima sellest, kui keerulised need arutelud sellel teemal on kui kõnelda nüüd teist liigi maksudest veel, siis energiamaks, mida teha näiteks tuumaenergiaga, te teate sama hästi kui minagi, et arvamused selles küsimuses erinevad liikmesriigiti ning ka fraktsiooniti Äh, küsimus on selles, kas komisjon on valmis üldse ettepanekuga välja tulema. mina pakkusin välja sellise minimalistliku lahenduse, et me vaatame läbi energiamaksu direktiivi. Äh, meil on terve rida probleeme, mis vajaks läbivaatamist või siis me esitame täiesti uue ettepaneku praegu ei ole ma saanud mingit infot ega mingeid juhiseid selle kohta, kas komisjonil on plaanis mingeid ettepanekuid teha. Te küsisite ka, et milline on eesistujamaa seisukoht uute vahendite kohta ja tööjõu maksustamise vähendamise osas. ja kas me saaksime näiteks otsemaksete läbi Euroopa Liidu eelarvesse vähendada liikmesriikide makseid? Äh, näiteks äh, kasutamata jäänud raha võiksid ju riigid kasutada kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Äh, samuti on öeldud, et seda raha võidakse kasutada arenguabiks. rahandusministrina võin ma öelda vaid seda, saada uusi rahalisi vahendeid, me saame seda kasutada ainult üks kord. jah, selle võib ju välja jagada, aga Äh, mul ei ole äh, väga pikaajalisi kogemusi Rahandusministeeriumis, aga mina olen olnud seal ainult kaksteist aastat ja minu kogemus näitab, et äh, kui me rahastame finants, maksustame finantstehinguid ja kasutame siis raha näiteks kliimavastaste muutust, kliimamuutuste vastu võitlemiseks, siis saab seda tegelikult kasutada ainult üks kord, nagu ma Strasbourgis juba ütlesin Äh, kümme aastat tagasi ma olin Ecofini juht ja ma tegin ettepaneku, et me peaksime arutama uusi sissetulekuid ja kõik ütlesid ei. sel korral meil õnnestus neid uusi sissetulekuid arutada ja võib-olla järgmisel korral teie suudate inimesi veenda, et on olemas potentsiaalsed sissetulekuallikad, millele me võiksime tugineda, aga meil on tõesti vaja selles küsimuses väga laiapõhjalist arutelu. ja nüüd stressitestid. mis puudutab Ecofini siis minu arvates need testid on väga head. me korraldasime väga hea sellise testi Euroopa Keskpangas ja liikmesriik, liikmesriikide reguleerivates ametkondades, see test oli väga läbipaistev kui vaadata nüüd, mis toimus teistes riikides, siis ka seal olid need testid väga läbipaistvad, me kasutasime kõigi pankade jaoks samu reegleid, aga see on tegelikult ainult esimene katse, kas on võimalik teha midagi rohkemat, jah, loomulikult härra Barnier ja mina ning komisjoni liikmed oleme valmis neid äh, teste regulaarselt läbi viima. üks, kaks korda aastas me võiksime äh, selliseid teste läbi viia. aga samasugusest loogikast lähtuvalt samasuguse läbipaistvusega ja kui võimalik äh, ja seda võime öelda ka G kahekümnel Äh, tuleb seda teha õigel alusel, me peame võid-, võrdlema asju sellega, mida tehakse teistes riikides. me peame arvestama, millised on need parameetrid, mida me rakendame, need peavad olema samad nii USA-s kui ka Euroopas ja meil peavad olema samad parameetrid ka läbipaistvuse osas, aga ma arvan, et need esimesed testid olid väga tõhusad ja väga läbipaistvad ning ka mina tulevikus igatahes küll oleksin selle poolt, et Euroopas regulaarselt selliseid stressiteste läbi viiakse. ja mitte ainult pankade puhul, vaid ka teiste finantsasutuste puhul. Äh, miks mitte kaasata ka siis teised finantsasutused, nagu näiteks kindlustusseltsid? aitäh! ja nüüd Viki, siis Mariann ja siis Markers aitäh ja ma tahaksin teid, härra minister, tänada väga selle suure töö eest, mida te olete teinud äh, järelevalvepaketi kallal. Äh, leiti väga selline delikaatne tasakaal piiriülese läbipaistvuse ja piiriüleste riskide vahel ja samuti tunnustati liikmesriikide reguleerivate ametkondade vastutust oma turgude eest tegemist on väga delikaatse poliitilise tasakaaluga ja meil on endiselt väga tundlikud turud ja mina teen ettepaneku, et näiteks mis puudutab euroobligatsioone ja muud si- ja teatud pankasid, siis turud on väga mures nende pankade stressitestide pärast. praegu me vaatame siis neid reegleid, millest järelevalvepakett koosneb ning Äh, minu, paljud minu sõbrad on öelnud, et väga oluline oli see, et selle paketi jooksul inimesed kuulasid eksperte ja eriti härra Trichet. mul on mõned küsimused. Äh, kui te äh, pöörasite tähelepanu nendele ekspertidele, siis ta ütles, et kui me anname ettevõtete võlakirjadele mingeid sooduseid, siis see võib hakata tõsiselt kahjustama meie majandust ja mis puudutab Baselit, siis äh, härra Trichet on öelnud, et see võib oluliselt tugevdada ülemaailmseid kapitalistandardeid. kas teie seetõttu soovitate, et meil ei oleks vaja neid hakata kuidagi neid standardeid oma liikmesriikide tasandil kohandama? sellepärast, et mõned liikmesriigid võivad ju öelda, et meie turul on seda vaja ja teised jälle, et meie turul on seda vaja ja mis puudutab nüüd finantstehingute maksu, siis möödunud nädalal Trichet ütles, et see võib äh, olla väga kahjulik Euroopale. et kas ei peaks teda kuulama? aitäh. Mariann Tyson järgmisena. Eh, suur tänu, proua esineja, härra minister. mina Ähm, liituksin nende õnnitlejatega, kes õnnitlevad teid äh, Belgia eesistumise äh, heade tulemuste puhul. mul oleks üks küsimus. kõigepealt ma leian, et äh, väga hea on see, et meil on sidusus taastatud, kuid samas me peame ka kaitsma hoiustajate hoiuseid me peame kõikide aspektidega arvestama ja me peame neid ka sidusalt, ähm, äh, nendega sidusalt tegelema. Te rääkisite ka Keskpangast, te ütlesite, et ei tule vaadata ainult äh, norme, vaid ka seda, et äh, testid leiaksid aset läbipaistvalt. kuid ma leian, et normid on ka äärmiselt va vajalikud, neid tuleb ka täpselt vaadata ja neid tuleb ka, kui vaja, kritiseerida nüüd äh, otsustamine peaks leidma aset äh, kaasotsustusmenetluse alusel. see puudutab siis äh, börsil noteeritud ettevõtteid ja nende majandusaruanded. Belgias on vastavad arutelud juba aset leidnud ning viimasel aastal me nägime, et see, kuidas selliseid aruandeid ja analüüse tehakse, see viib kõikumisteni. ning on neid, kes vaatavad äh, börsiga kasiino, äh, siis see loomulikult ei, ei mõjuta sugugi positiivselt börside stabiilsust, nii et me peaksime vaatama, kas neid norme tuleb edasi rakendada või tuleks siiski neid kohandada ja tuleks võib-olla investorid paremini informeerida ja neid harida, kui me vaatame, kuidas turud töötavad ja kuidas inimesed tegutsevad, siis me pidevalt kuuleme äh, mõistet kasiinomajandus ja seetõttu on hädavajalik, et investorid, kes tõesti soovivad tõhusalt investeerida ja kes soovivad ähm, ettevõtteid äh, varustada kapitaliga, et me peaksime neid õigesti tegutsemise eest ähm, premeerima nii-öelda, siia, see on seotud ka maksusüsteemiga ja nüüd Markus, suur tänu, loomulikult meil on väga hea meel selle üle, et ähm, aasta hiljem on õnnestunud finantsturu järelevalve osas Euroopa reeglid kehtestada, kuid see on alles praegu väga pika tee algus. kolleeg ähm, siin rääkis just riskifondidest ja me saime komisjonilt ka edasiseid äh, ettepanekuid, mis puudutab siis kahteta eelmüüki, mis puudutab äh, tuletisinstrumente ja ka veel mõningaid äh, finantstooteid, nii et siin on Äh, nii mõndagi praegu ähm, töös, mis puudutab siis finantsturgude reguleerimist. minu küsimus on, äh, need uued ettepanekud ja, ja Belgia eesistumine, äh, mil määral hakkab Belgia eesistumine nendega tegelema? kas hakatakse läbirääkimisi juba ka nagu nõukogu tasandil läbi viima, et meil ei oleks vaja nii palju äh, aega aruteludeks vaja, kui oli see järelevalvesüsteemide osas. ja nüüd teiseks ähm, ähm, Euroopa Nõukogus, ka nõukogu presidendi töörühmas räägitakse ähm, äh, majanduse stabiilsuskasvu paketist ja see vähene info, mis minu käsutuses on, ütleb, et et äh, see töö, mis algas äh, mai alguses, et siin ei äh, soovita niivõrd liikmesriikides selle töörühma järeldustega arvestada nii, nii sellel määral, kui, kui minu meelest tuleks seda teha. nii et kas Belgia eesistuja üritab siin kolme jäänud kuu puhul veel mingisuguseid meetmeid võtta, et jõuda nende äh, lahkarvamuste kõrvaldamiseni, suur tänu! Uh, aitäh! kõigepealt tahaksin rääkida finantstehingute maksust ja öelda, et ma olen seda küsimust tegelikult arutanud juba rohkem kui viisteist aastat, tegemist on olulise kogemusega, kuid mitte ainult. ja me oleme sellest rääkinud ka Trichet'ga, kes äh, on samuti olulise kogemusega inimene ja loomulikult oleme sellest rääkinud äh, ja pidanud vajalikuks seda arutada komisjoni, parlamendi ja nõukogu vahel, kuid kõige olulisem on see, et lõpuks jõutaks ka mingi otsuseni. finantstehingute maks on teema, millele on väga palju vastuväiteid ja ma olen nendega kursis. ometi on võimalik seda maksu sisse viia. miks? võib ju maksustada näiteks ka vett. miks mitte? miks siis mitte maksustada finantstehinguid? kindlasti võib äh, seada tingimusi, neid peakski äh, seadma ja tuleb otsustada, kas viia sisse see maks ühes liikmesriigis, Eurotsoonis, kogu Euroopa Liidus või kogu maailmas, aga kui on võimalik äh, välja töötada vee maksustamise süsteem, siis kindlasti on võimalik maksustada ka finantstehinguid. loomulikult on vaja kogemusi, on vaja katseid, on vaja ära kuulata erinevad osapooled, kuid lõppkokkuvõttes on vaja vastu võtta otsus. ja Belgias ja ka minu arvates on juba tükk aega usutud et tuleb leppida kokku teatud geograafilises dimensioonis, teatud ala ulatuses, kus seda maksu rakendataks. aga kui näiteks Ühendkuningriik ei ole midagi öelnud, siis ei saa me teha ka otsust, kuigi me tegelikult võiksime otsustada teha midagi Eurotsoonis või teha midagi koostöös partneritega finantstehingute maksust, maksu kohta on näiteks teada arenguid Jaapanist, aga muidugi on see ennekõike poliitiline otsus. ja ei ole mingit mõtet kohe öelda, et seda ei saa teha, see pole võimalik, kordan veel kord, on võimalik maksustada vett, järelikult on võimalik maksustada kõiki tooteid ja teenuseid. on olemas väga mitmeid erinevaid tooteid ja teenuseid, sealhulgas finantsteenused, miks, miks mitte neid tehinguid siis maksustada? muidugi ei ole see lihtne, korraldu-, korralduslikust küljest ei ole see lihtne, kuid see on võimalik. Centraalbankiis voor euh, de, de... jah, siin on tõesti väga oluline sidus lähenemine ja ma rääkisin ka juba Baseli äh, protsessis, mis puudutab pankasid, siis siin on oluline hoida seda protsessi sidusana. niisiis, ühelt poolt üldise äh, poliitika kaitsmine ja pankade toetamine selles keerulises ähm, olukorras ja et tagada pankadele äh, võimekus endiselt äh, laenusid välja anda, nii et tegu on keerulise olukorraga, ECOFIN-i ma informeerisin ka juba septembris meil on vaja saada hea ülevaade kõikidest äh, eeskirjadest, seni me oleme rääkinud pidevalt Basel kolmest ja uutest äh, otsustest, äh, kuid, ja teisalt me rääkisime ka mm, järelevalvest ja kolmandast rääkisime ka pankade panusest kriisi kõrvaldamisse. kuid kõige olulisem on siiski tarbija ja siin tuleb arvestada, tarbijaga tuleb arvestada ka äh, finantstoodete osas. ja ka töökohtade äh, loomisel majandusolukorras laiemalt on tegelikult ju ka pangad ähm, kaasatud. kui mõni pank pankrotti läheb, siis see on ju tegelikult suur katastroof terve riigi jaoks. siin on erinevaid arvamusi meie üritame nii sidusat poliitikat kui võimalik äh, läbi äh, viia ja nüüd, mis puudutab keskpanga äh, norme, siis ma ütleksin, et et meil on lihtsam rääkida majanduse juhtimisest ma ütlesin juba kolleegidele, et meil ei ole vaja siin ekspertide rühma, et äh, seda arutelu pidada, ma küll austan väga oma kolleege, kuid minu jaoks ei ole see niisama lihtne. minu jaoks ei ole nii lihtne äh, sellist arutelu nende normide üle pidada et otsuseid vastu võtta, on meil vaja ka baasraportit ja see raport peab olema koostatud ekspertide poolt ja seda ma kindlasti kordan ka järgmisel ECOFIN-i koosolekul. meil on vaja komisjonipoolseid eksperte kui parlamendi ja liikmesriikide poolsete ekspertide panust ning nad peavad tõesti ütlema, millised probleemid on praegu olemas ja siis me peaksime seda probleemide ähm, olukorda võrdlema ka olukorraga USA-s, nii et tehnilised ähm, Ehm, arutelud võivad võib-olla tõesti parlamendis aset leida, aga ECOFINis on väga keeruline tehnilisi läbirääkimisi norm-normi haaval ehm, läbi vaadata, kui ei ole olnud esimesi arutelusid ekspertide tasandil. ja mina leian, et me peaksime ehm, midagi muud tegema, peaksime teisiti tegele, tegutsema, on mulle pidevalt öeldud, kuid kõigepealt, et alustada tegutsemist, on meil vaja raportit, et me üldse teaks, mida me teha saada, teha saame ja see on ka oluline meie suhetes USA-ga, seda ma ütlesin ka volinik äh, Barnierile, me veel vajame ekspertide rühma, kes koostaks raporti. ja see raport ei peaks olema vaid üldine ülevaade, vaid see peab puudutama üksikuid äh, kõiki norme ja, ja reegleid ja, ja ka neid norme, reegleid, mis on äh, kehtestatud USA-s. nüüd, mis puudutab erinevaid probleeme liikmesriikides siis, siis on oluline ehm, investoritele eeliste eh, tagamine nii keskpikas kui pikas eh, perspektiivis. kuid eh, see muidugi puudutab eelkõige just iga liikmesriiki eraldi. me peame aga vaatama, mis on kasulik, nimelt kui me keskpika-pika perspektiivi investeeringuid teostame, siis on vaja selleks ka keskpikka perspektiivi töökavasid. siin on tegu eelkõige ka äh, poliitilise, ähm, poliitilise otsusega. seetõttu on oluline koostöö parlamentidega ja nüüd äh, lõpetuseks. lõpetuseks tahaksime öelda, et meil on esitatud ettepanekuid, aga neid tuleb alles arutada. ja kahekümne üheksanda septembrini on komisjonil veel aega lõpliku teksti esitamiseks ja me saame ettepanekuid arutada ECOFIN-i ja ka rakkerühma liikmetega ning alles siis on meil võimalik rääkida majandushalduse äh, tõelisest edendamisest. nagu öeldud, on võetud vastu esialgne otsus, me saame äh, vastu võtta ka otsuse sanktsioonide kohta, me võime arutada üleeuroopalist ulatust ja võime rääkida ka kasvu- ja stabiilsuspaktist, mis puudutab uusi töökohti üldist jõukust, äh, äh, võitlust kliimamuutustega ja nii edasi. ja see tähendab seda, et järelevalvet ei teostataks mitte ainult äh, eelarve tasakaalu üle, vaid ka avaliku sektori raha kasutamise kvaliteedi üle. aga kas on võimalik seda teha ja kuidas, seda peame alles arutama. muidugi toetatakse uusi töökohti ja sotsiaalset heaolu, aga kuidas seda teha, see on juba keerulisem sest kõigepealt tuleb võrrelda erinevaid riike ja arutada seda, kuidas äh, seda tööd seal tehakse. ning mitte alati ei ole parlament nõus, et nende riiki on hinnatud ähm, vastavale kohale, aitäh! aitäh ka teile, nüüd on äh, meil tõesti töö läinud väga keeruliseks, sest kaheksa inimest on veel soovinud sõna kuid aega on ainult eh, kümme minutit ja seetõttu palun mitte kellelgi üle korrata küsimust, mida on juba esitatud, palun mitte ületada oma, oma ajapiiri, selleks on siis üks küsimus, ja mitte rääkida kauem kui pool minutit, sest muidu ei saa mitte keegi rohkem sõna. Elisa Ferreira, suur aitäh! aitäh kõige eest, mida te olete meile rääkinud! omalt poolt eh, tahtsin küsida ajakava kohta, mis, mis puudutab eh, seda tehingute maksustamist, sest eh, nagu te juba ütlesite, on kõik, eh, on paljud riigid praegu tegemas omapoolset tööd. ja ma tahtsin teie käest küsida ka seda, kas on võimalik anda üle-euroopalik dimensioon äh, ka erinevate piiriüleste pankade äh, probleemide lahendamiseks, kui need pangad on pankrotistumas. mina olen ähm, teinud äh, tööd, mis puudutab äh, selliseid panku, olen olnud vastavas töörühmas ja tean, et asjad on veelgi halvemini, kui iga riik püüab vedada oma vankrit üksinda. aitäh, kõik esitavad oma küsimused ja siis saab minister sõna vastuseks. järgmiseks Sven, palun. aitäh, väga meeldiv, et olete saanud veel kord siia tulla tahaksin omalt poolt teha lühikese mark-, äh, märkuse selle kohta, mida te ütlesite Markus Weberile. mina arvan, et kui te vaatate turge, siis turud tegelikult eeldavad või ootavad, et Kreeka riik pankrotistuks. kõik ütlevad jah, me võime kokku leppida teatud sanktsioonides, me oleme juba kokku leppinud äh, selles, et me ootame pool aastat, kuid meil on vaja ka majandusmeetmete koordineerimist võttes arvesse seda, et Euroopa Liit ei ole tegelikult majanduslikult integreerunud ruum ja kui neid meetmeid vastu ei võeta, siis ei saada tegelikult aru Eurotsooni toimimise põhimõtetest. me arvame, et meil on vaja, et nõukogu äh, näitaks siin eeskuju ja tooks välja erinevaid väga julgeid ettepanekuid ja kahjuks neid ma pole täna kuulnud. Silvi, suur aitäh, härra minister, et olete saanud täna siia tulla aitäh ka kõige eest, mida olete rääkinud, aga tahaksin tulla tagasi ühe asja juurde, mida teie märkisite. Te ei rääkinud sellest kui kõige tähtsamast asjast, kuid sellel on sümboolne tähtsus ja see puudutab Eurotsooni siseriiklikke asutusi. meil on IMF-i raport, kas me võiksime seda vaadata ehk tähelepanelikumalt? ja seda pikemalt analüüsida. kui te tahaksite seda teha, siis oleks see kahtlemata väga oluline ja tegelikult me peamegi seda tegema seal Lissaboni lepingus sees. suur aitäh! suur aitäh, äh, proua esinaine! mina tahaksin nüüd minna tagasi viimase teema juurde, mida eelkõneleja mainis ja mis puudutab IMF-i ja IMF-i raportit IMF tegelikult ju nüüd valitsebki Kreekas. IMF ja Keskpank on välja andnud ka uued reeglid. ja mina tahaksin küsida, kas te kavatsete vastu võtta mingisuguse uue lepingu? artikkel kaks üks kaheksa ju äh, räägib uutest äh, kokkulepetest. kui te kavatsete midagi kokku leppida, kas te esitate selle ka parlamendile? aitäh, härra Kruut! suur tänu! ma sooviksin tulla tagasi veel ühe teise aspekti juurde. mõne aja eest ma Saksamaa Liitvabariigis kogesin kohaliku omavalitsuste poliitikute arutelu, mis puudutas finantsolukorda, nimelt just kohalike omavalitsuste finantsolukorda. ning minu Äh, äh, kodupiirkonnas on äh, olukord tõesti väga dramaatiline, seal on väga palju säästumeetmeid sisse viidud ning nüüd tuleb välja, et kümme-viisteist aastat säästumeetmeid on viinud veelgi suuremate võlgadeni ning minu piirkonnas Nordrhein-Westfalenis on olukorda kontrollitud ning tuli välja, et kolm neljandikku sellest võlast on seotud finantskriisiga. ja siit tõstatabki küsimus, mida Euroopa Liit teeb selleks, et et äh, kohalike omavalitsuste võlakoormat vähendada, sellepärast et äh, pangad ei panusta üldse selle kriisi kõrvaldamise ja see viib äh, tegelikult ainult selleni, et inimesed võõranduvad Euroopa Liidust, suur tänu. Bueno, gracias a la presidencia por su actitud dialogante y constructiva aitäh! mis puudutab järelevalvet, siis tegemist on olulise küsimusega, kuid ennekõike tuleb määratleda vastutusalad. kui me vaatame eelarve konsolideerimist, konsolideerimist, siis kõigepealt on vaja suuri investeeringuid, kuidas te kavatsete need leida? suur tänu, proua esinejana. mul on mõned küsimused seoses eh, majanduse juhtimisega. ma sooviksin teada, eh, milline on teie arvamus? et eh, kuidas siin ajaga võidelda, kas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal saab võimalikuks Euroopa poolaasta sisseviimine sellisel moel, et see tõesti ka töötaks ja millised sammud on äh, selleks vajalikud? ja nüüd minu teine küsimus, sanktsioonimeetmed. kas on oluline see, et arvestatakse ka ähm, taustatingimustega, nii et ähm, liikmesriigid saaksid ka nendest äh, kärpemeetmetest äh, kinni pidada. suur tänu ja nüüd härra Kätberi suur tänu, austatud härra minister, ma sooviksin äh, küsida ühte küsimust, mida veel ei ole puudutatud, nimelt äh, ettevõtete juhtimine, sellepärast et finantssektori juhtimise ja järelevalve äh, kõrval räägit-, tuleks rääkida ka ettevõtete juhtimisest. vahepeal on küll erinevad soovitusi välja toodud, kuid neid on erinevalt tõlgendatud. nimelt hiljuti tuli välja ka komisjoni roheline raamat ning mina sooviksin teada, kas teie arvates on see arutelu oluline, kas te nõukogus ka seda arutelu peate ja kas te arvate, et siin tuleks tulevikus rangemaid äh, reegleid kindlaks määrata, nii et terves Euroopa Liidus Äh, näiteks äh, riskihaldus äh, oleks samasugustel normidele allutatud. aitäh, nüüd on teil siis aega kaks minutit, et kõigile neile küsimustele vastata. kõigepealt siis see ajakava. pangamaksuga on võimalik kaugemale minna komisjon teeb ettepaneku oktoobris ja siis me üritame järgmistel kuudel nõukogus kokkuleppe saavutada Äh, mis puudutab finantstehingute maksu, siis ma pean tunnistama, et kahe tuhande esimesel aastal kui äh, me äh, olime ka eesistujad, me saavutasime üksmeele Belgias, aga teised riigid meid ei toetanud, nii et, et võib-olla sel aastal meil õnnestub kaugemale minna, aga ma pole päris kindel, et me suudame siin mingi ajakava praegu paika panna, aga me igatahes alustame sellega ma pean tunnistama, et ma ei saanud päris hästi aru küsimusest Kreeka kohta. Äh, Kreeka jaoks on ju oluline kokkulepe kõigi liikmesriigi, riikidega ja ma tegelikult mainisin äh, Kreekat niisama mööda minnes, nagu näiteks Trichet'dki. Saksamaa ka tuleb saavutada kokkulepe Kreeka osas ja see kokkulepe on juba saavutatud ja tänu sellele me saime ka Kreekat aidata ja äh, me oleme näinud, kuidas asjad on Kreekas väga hästi arenenud, äh, äh, kooskõlas erinevate taotlustega, mida on teinud äh, komisjon, nõukogu ja ka keskpank. kui me tahaksime teha veel midagi enamat, siis võib-olla peaks seda arutama Saksamaa ja Euroopaga. aga kui on võimalik äh, veenda enamus Saksamaal tegema rohkemat, äh, siis on hästi, aga praeguseks me oleme nõukogus kokkuleppe saavutanud, et me osutame Kreekale mõningast abi ning äh, sellest ajast saadik on olukord Kreekas üsna hästi arenenud. ma pean tunnistama, et meil on probleemi hoopis Slovakkiaga sellepärast et kõik Eurotsooni liikmed lubasid äh, Kreekat aidata, aga Slovakkia pole seda teinud. ja neid tuleb veenda, et on võimalik rohkem teha. nüüd, mis puudutab järgmist küsimust, siis tõepoolest me peame tegema edusamme, aga me peame suutma veenda kõiki liikmesriike, nii väikeseid kui keskmise suurusega, isegi suuri riigid peavad äh, ühiselt tegutsema ja see võib-olla ongi siin kõige keerulisem. üks näide, mis võib-olla võiks neid veenda, on see, mis juhtus Kopenhaagenis. kui te usute, Euroopa Liidus on endiselt suured liikmesringid, nemad jäävad aruteludest kõrvale, näiteks nii juhtus Kopenhaagenis Äh, äh, Paul-Henri Spaak ütles, et äh, mõned Euroopa Liidu liikmesriigid pole veel aru saanud, kui palju nad teha saavad. rohkem ma sellel teemal ei tahaks rääkida, see oli lihtsalt selline ajalooline viide, mis puudustab arenguid äh, mitmetes liikmesriikides, siis me arutame seda ECOFINis ja minu kogemus Belgiaga näitab, et on väga raske veenda äh, liikmesriike, et nad äh, oma regioone ja kohalikke omavalitsusi äh, organiseeriksid kui rääkida kohalike omavalitsuste probleemidest Euroopa Liidu tasandil, muutub asi veelgi keerulisemaks. oma soovitustes, mida me siis komisjonis kavatseme välja anda, tuleks võib-olla pöörata rohkem tähelepanu just nimelt kohalikele omavalitsustele ning äh, paika panna selleks ka mingid suunised, aga kõigepealt äh, on see ikkagi liikmesriikide või tegelikult regionaalsete võimude pädevus. nüüd, mis puudutab äh, investeeringute tõhustamist Euroopas, jah, seda on tõesti vaja teha ja miks mitte teha seda kooskõlas arengutega, mis on toimunud pangandussektoris, finantssektoris ja mm, vastavalt ühistele reeglitele kõigi sektorite jaoks. aga me peame ära ootama komisjoni ettepaneku, enne kui me saame kaugemale minna. me oleme juba alustanud finantssektori järelevalvega, liigume edasi teatud finantstoodete järel- ja valdkondade järelevalve juurde, aga miks mitte eh, kogu see idee teoks teha ja me peame muidugi ootama ka järgnevaid arutelusid G kahekümne raames, sellepärast et võib-olla tulevad seal mingid uued määrused, aga nüüd lõpetaksin siis juhtimise teemaga. proua Kular mainis seda ja ka teised. mida me saame teha ja mida saab ka parlament teha selleks, et me saavutaksime edu Euroopa majanduse juhtimise küsimustes. ma tahaksin öelda, et võib-olla aeg-ajalt me peaksime ko korraldama kohtumisi parlamendiliikmetega ja rahvusparlamentide esindajatega või siis ka nende äh, fraktsioonid, mis on Euroopa Parlamendis esindatud, võiksid korraldada siis kohtumisi oma mõttekaalastega rahvusparlamentides. tihtipeale mulle jääb mulje, et meil on Euroopas äh, mitte niivõrd erinevad riigid, vaid meil on väga erinevad poliitilised seisukohad, eh, sõltuvalt sellest, kas neid seisukohti esindatakse riiklikul tasandil või Euroopa tasandil, nii et see muudab valitsuste eh, olukorra veelgi keerulisemaks. aga kui te tahaksite eesistujamaad nagu näiteks Belgia või ka järgnevast eesistujamaad aidata, et me saavutaksime majanduse juhtimise vallas mingeid edusamme, siis võib-olla te peaksite korraldama selliseid äh, ühiseid kohtumisi Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamendi liikmete vahel. ning äh, kui me asjale niimoodi läheneksime, siis võib-olla me suudaksime ka oma kolleege läbirääkimiste laua taga veenda. loomulikult on äh, meil neid probleeme väga palju ja ma tahaksin tänada kõiki neid, kes on meil aidanud mõnedes küsimustes kokkuleppele jõuda. härra Kozes ilmselt teab, et äh, mis meil veel järgnevatel päevadel ees ootab. me hakkame arutama väga olulist direktiivi, aitäh. Yes, corporate governance uh,, we will see mis puudutab seda juhtimist, siis me vaatame, kuidas selles küsimuses on võimalik edusamme saavutada, aga kõigepealt me üritame sellist paremat juhtimist siis korraldada. ma juba rääkisin siin majanduse juhtimisest Euroopas, kui oluline äh, on äh, see, aga nüüd, mis puudutab ettevõtete juhtimist, äh, siis ka seda me arutame ECOFINis, aga Äh, äh, neid arutelusid on rohkem nõukogu teistes töövormides. Äh, praegu hetkel veel Ecofini päevakorras see ettevõtete tase ja seal toidu, toimuv ei ole, aga ma tõesti olen valmis korraldama ka sellel teemal midagi. niisiis, ma võin teile teatada seda, et meie komisjon on rahvusparlamentidega kohtunud ning märtsis me kavatseme majanduse juhtimise ja Euroopa semestri eh, teemal ka sellise kohtumise korraldada, nii et, et meie oma osa tööst oleme juba ära teinud. suur aitäh! Eh, mõned inimesed eh, ütlevad, et kuidas kuidas me küll suudame aega siin komisjonis täita ja, ja kui meil õnnestuks teid siin äh, kogu päeva hoida, siis me suudaksime teile tõestada, et äh, see on küsimuste ja vastustega täiesti võimalik. ja aitäh, et tulite ja loodame, et näeme teid siin jällegi peatselt. don't go, we've got ärge nüüd kuhugi minge, meil on siin veel raporteid. Right. Okay, if we could niisiis, palun võtke nüüd kõik uuesti istet. me läheme nüüd siis päevakorrapunkti neli juurde. niisiis, tegemist on siis äh, läbirääkimiste lõpetamisega finantsjärelevalve paketi osas, nagu te teate, toimus viimane kolmepoolne kohtumine, kus me leppisime siis esi, kokku esialgsetes asjades ja kõigepealt annaksin siis sõna raportöörile. Jusek. Gracias, presidenta. Dice el secretariado que tenemos que ser muy breve. suur tänu, proua esinaine me peame lühidalt tegema, sellepärast et on veel rida teisi raportööre sõna ootamas. kõigepealt ma ütleksin kokkuvõtteks seda, et ma sooviksin teid tänada ja sooviksin ka tänada ähm, härra ministrit, komisjoni raportööre, sooviksin tänada, soovin tänada ka äh, komisjoni juhatust ja, ja esinaist ja ka sekretariaati, kes meid meie töös on väga palju aidanud ja kes võimalt-, võimaldas meie tööd hästi teha, mis ei olnud sugugi mitte lihtne esimene kord, on meil tegu tööga, kus pidime tegema koostööd kuue erineva raportoriga erinevatest fraktsioonidest ja see töö oli edukas. vahel jääb küll mulje, et äh, siin, kus me töötame, on, äh, valitseb täielik kaos, kuid meil õnnestus äh, see kaos ületada. läbirääkimised leidsid aset kaheksa kuud ning äh, me pidime hakkama saama erinevate üllatustega, näiteks uued liidud erinevate fraktsioonide vahel, millest me arvasime, et need fraktsioonid küll omavahel kunagi ei saa koostööd teha, kuna nende arvamused olid niivõrd erinevad ning mul on äh, ning üllatav oli ka see, et meie Briti äh, kolleegid nõudsid rohkem pädevusi ja kontrolliõigusi Euroopa Parlamendil ja nõuti siin ka rohkem õigust, õigusi ehm, Euroopa institutsioonidele. me siis rääkisime ehm, majanduspoliitikate renatsionaliseerimisest ehk siis rohkemast Euroopast ja see puudutas siis La Rossier ehm, raporteid. alguses me olime tõesti sattumas ohtu, et renatsionaliseerimine tõesti aset leiaks, sellel ajal tuldi välja ka terve rea raportide, raportitega ning äh, tegu oli justkui matrjoškadega, kust äh, ühest arvamusest tuli välja teine ja nii edasi, nii edasi. nii et äh, ühe raporti tühistas järgmise, teise institutsiooni raport ja nii edasi, nii edasi ja see rida läks aina edasi nii et meie soovisime ikkagi ambitsioonikalt saavutada seda, mida Rossieri raport oli eesmärgiks seadnud. siin oleks võinud tõesti juhtuda lausa öö, rongide kokkulõpe, sest seitsmendal juulil me võtsime vastu ähm, raporti, mis oli ähm, risti vastu sellele otsusele, mis võeti vastu nõukogus, kuid see katastroof õnneks aset ei leidnud, see kokkupõrge aset ei leidnud, vaid tulemuseks oli hoopiski positiivne tulemus ning ma tuleksin selle raporti positiivsete aspektide juurde ja esitada komisjoni liikmetele eh, siis raporti, kus on, mis on esitatud kahes eh, tulbas. siin on siis eh, kirjas nõukogu ettepanek ja see ja see, mis me pakkusime nõukogule välja ja, ja teises tulbas on kirjas see, mis meil õnnestus saavutada. neli lühikest kommentaari. meil, meil õnnestus see, et Euroopa ametkonnad saavad tegutsema asu-, äh, asuda, see on ka väga oluline, et Euroopa äh, ametkonnad saavad äh, tugevamaid, suuremaid pädevusi, tõesti meil õnnestus ka nüüd nendele ametitele rohkem pädevusi järelevalve äh, õigusi anda. ja Euroopa ametid, ametite tegevus tagab äh, selle, et Euroopa finantsinstitutsioonid on allutatud kõik ühesugustele mm, normidele ja eeskirjadele meil on sellised ametkonnad, mis Äh, peavad kontrollima, et kõik tingimused, äh, mis nad on ise välja töötanud, ka rakendamist ja jõustamist äh, leiaksid. ja nad peavad ka kontrollima järelevalveametite tööd ja ka kontrollima, kas järelevalveametid on ka liikmesriikides korralikult tööd teinud nõukogu ettepanek lähenes eelkõige finantsinstitutsioonide ettepanekutele, kuid meie eesmärgiks oli siiski tarbijate kaitse ja me soovisime vältida ka niinimetatud toksilisi eh, laene ja siin oli meie tähelepanu keskmes eelkõige just eh, tarbijad ja meil õnnestus arvestada ka äh, ühe aspektidega, millega äh, nõukogu ja mm, komisjon ei soovinud arvestada, nimelt äh, süsteemisisene risk. meie jaoks oli oluline lahendada nende pankade probleemid, mis olid lihtsalt liiga suureks kasvanud tulemuseks oli see, et et äh, kui pangad hakkasid kokku varisema, siis pidid äh, seda hinda maksma kõik teised institutsioonid peale pankade. meie jaoks oli oluline äh, ka süsteemi siseste riskide töötlemine ning siin töötati välja ka test, mida hakatakse rakendama esimest korda terves Euroopa Liidus. siin on tegu ka järelevalvemehhanismiga, eh, mis siis eh, peab kontrollima, millised instituut-, finantsinstitutsioonid on kas või piisavalt tugevad või võivad hakata eh, nõrguse märke näitama. kõige olulisemaks on see, et finantsinstitutsioonid su-, suudaksid erinevaid kindlustusfonde ja, ja teisi fonde ka eelnevalt rahastada. selle töö kontroll jääb nüüd ähm, järelevalveametitele. artikkel seitse sätestab ka, et Euroopa Parlament mängib olulist rolli äh, kontrolliprotsessis äh, ja siin me äh, jätkasime Lamflussi protsessi parlament mängib olulist rolli ka äh, järelevalveametnik, kõrgemate ametnike äh, nimetamisel ja Euroopa Parlament on äh, järelevalvesse paremini kaasatud. Euroopa Keskpank peab esitama aruande, aruande, kus on käsitletud kõik meile osa, olulised küla, küsimused, seal on siis Äh, kirjas, millised riigid, millised rahvusvahelised institutsioonid on normidest kinni pidanud ja sellisel, äh, sellisel viisil me saame ka äh, demokraatlike institutsioonide mm, aruandekohustusest, kohustusõigusest kinni pidada. ja ma leian, et me oleme teinud väga head tööd, ma arvan, et see trialoog oli ka esimeseks sammuks järgnevate meetmete eh, võtmiseks, mis on seotud siis pankade järelevalvega, finantsturuteenuste järelevalvega, see on see, mida kodanikud eh, meilt ootavad. suur tänu ja ma sooviksin tänada kõiki kolleege, kaastöötajaid ja ma usun, et selle teksti eh, abiga, mis teil on praegu juba ees, et me jõuame ühise seisukohani ja ma arvan, et see on, tegu oli väga hea parlamendipoolse tööga, suur tänu! Ähm, suur aitäh ja nüüd annaksin sõna siis Svenile, kes räägib Euroopa väärtpaberit Turuametist. mina ei tahaks hakata kordama seda, mis juba on öeldud, asi ei ole selles, me tegime koostööd ja ma ei hakka ka neid tänuavaldusi kordama, sest selle peale läheks liiga palju aega tahaksin lihtsalt rõhutada kahte asja, mida me saavutasime. üks neist on see, et me suurendasime oluliselt oma pädevust tarbijakaitse vallas, see on äärmiselt oluline nii minu raporti seisukohalt kui ka teise kahe raporti seisukohalt. ma arvan, et me peame selle teemaga ka edasi tegelema ja vaatama, kas neid pädevusi ka tegelikult kasutatakse ning teine oluline saavutus minu jaoks on see, et me saime võimaluse Äh, peatada teatud äh, toodetega kauplemise, see võib äh, tulevikus vajalikuks osutuda. kui ka pärast hääletust veel midagi lahtiseks jääks, siis ma tuletan teile meelde, milles on asi. pressikonverentsil, kui komisjon esitas omapoolseid tulemusi, siis kõnelesid nad sajast inimesest iga uue institutsiooni kohta minu arvates ei ole see küll selline suurus, mida me peaksime endale ette nägema. me peame äh, võitlema vahendite eest, sellepärast et vähemalt Saksamaal me oleme kokku puutunud sellega, et ei ole mõtet omada institutsioone, millel ei ole piisavalt personali, millel ei ole piisavalt õigeid inimesi. ma arvan, et meie parlamendina peame selle küsimuse juurde tagasi tulema, kuidas need institutsioonid personaliga varustatakse. teiseks, me ühiselt hääletasime Omnibussi äh, läbipaistvuse direktiivi raames, et äh, toimub riigipõhine aruandlus ning komisjon lubas avaldada teatise järgmise aasta sügiseks. ma arvan, et meie siin parlamendis peame otsusele jõudma, mida meie tahame ning koostama raporti selleks, et me saaksime siin arutada, milline on meie seisukoht selles valdkonnas. lõpetuseks ma arvan, et on äärmiselt oluline valmistada ette ka meiepoolne panus küsimusse, kes hakkab neid uusi institutsioone juhtima loomulikult ma ei kõnelesin Silvile väga südamelähedase institutsiooni juhist, aga ma räägin ülejäänud kolmest ametist ja on väga oluline, et meie hääl selles arutelus ka kuulda oleks, et uued institutsioonid teaksid, et nad on aruandekohustuslikud meie komisjoni ees. me ei tohi lasta eh, juhtuda olukorda, kus nad ei tee, täida neid ülesandeid, mille eest me võitlesime, nii et, et ma ootan tulevasele koostööle, nagu te teate, meil oli nelja koordinaatori ühisdeklaratsioon pärast seda, kui me saavutasime kompromissi nõukoguga ja komisjoniga ja selles deklaratsioonis me ütlesime, et me tahaksime turuinfrastruktuuri panna samuti Euroopa järelevalve alla, me saime teada, et näiteks äh, ka krediidireitingu agentuuride osas on mõningaid kahtlusi ning äh, seetõttu meil äh, tulevad uued arutelud kõigi tuletisinstrumentide osas ning ma tõesti loodan, et me tuleme nende teemade juurde tagasi ja siis saavad ja see ühine arusaamine reguleerimisest, mida me praegu saavutasime koostöö käigus, jätkub ka siis nende teemade puhul, mille juurde me peaksime tagasi tulema aitäh! suur aitäh, Sven! ja nüüd äh, kindlustuse ja pensionide ameti meil Piitra. aitäh kõigile, kes selles protsessis osalesid. Äh, võib-olla ma ma tahaksin öelda, siin natuke parafraseerida inglise kõnekäände võitluse, võitlustest ja koerte, võitluskoerte suurusest. igatahes parlament tuli sellest võitlusest väga hästi välja. ning nüüd, mis puudutab koosseisutabeleid, siis seda, kui suured need ametid peaksid olema, siis mina võib-olla käivitasin just need arutelud ja nende arutelude juures on aspekte, mille juurde me peaksime tagasi tulema. Need praegu välja pakutud personali suurused nüüd finantstehingut maailma eriti ei mõjuta. ainuüksi Londonis on finantsteenuste ametis üle kolme tuhande inimese tööl. nii et, et Äh, nende agentu-, ametite töö on väga-väga keeruline. aga äh, me oleme selle protsessi alguses ja üht-teist me saavutasime, nii et esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist meil toimub koordineerimine Euroopa tasandil, me saame vastused mõningatele olulistele küsimustele ja me tõesti saame koondada need inimesed, kes äh, Äh, langetavad otsuseid, mis siis tasakaalustavad selliste süsteemsete riskide ohtu, kui peaks tekkima jälle selline finantskriis. me ei taha, et ministrid pühapäeva hommikul üles ärkavad ja peaksid siis hakkama pidama vestlust äh, selle kriisi teemal, mis äh, reedel juba oleks pidanud olnud lahendatud. ja nüüd see amet, millest Silvi räägib, on ka väga oluline, aga Äh, ka mikrotasandil toimuv järelevalve on väga oluline ja nüüd meil on siis ühine komisjon, äh, kus äh, kõik need reguleerijad saavad kok-, järelevalvajad saavad kokku. me saame siin infot Euroopa Keskpangalt, meil on võimalus arutada milline saab olema ettevõtete igapäevane järelevalve, nii et, et need on paljud sellised uued asjad, mida varem ei olnud ja minu arvates on tegemist väga olulise sammuga edasi. teine asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et kindlustus ja pensionid ei ole kuidagi seotud pangandusega, seega me oleme seda juba pikalt arutanud. meil on üks üks esimesi asju, mida me kirja panime, oli see, kuidas see kõik mõjutab äh, pangandust ja siis vaatasime, kuidas see mõjutab kindlustussektorit. aga on teada, et teatud asjad me peame välja, välja jätma, nii et, et äh, reguleerimine ja need ametid, äh, mida me loome, on erinevad ja meil on Euroopa tasandil üks direktiiv kindlustuse jaoks Euroopas ja midagi taolist oleks vaja ka pensionite jaoks. aga tänu sellele ühisele tegevusele me saime asju ja probleeme lahendada ja minu arvates on see üsna uudne ja seda oleks vaja ka teistes valdkondades, et me tõesti saaksime menetlusi kooskõlastada. ja meil oleks vaja ka sellist jõustamissüsteemi nii et, et riikidel ei jääks muud üle, kui kinni pidada nendest seadustest, mis on Euroopa tasandil vastu võetud. Äh, me peame teile andma, äh, saatma signaali, et me suhtume tõsiselt Euroopa tasandil vastu võetud seadustesse, nii et, et võib-olla äh, me peaksime nüüd vaatama Äh, kuidas, äh, kuidas koostada resolutsioon probleemide kohta, mis esinevad liikmesriikides ja kui sellist resolutsiooni varsti ei hakata koostama, siis peame survet avaldama, et seda hakataks koostama. ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et ma usun, et need järelevalveametid toimivad loomulikult meil on arutelusid selle üle, kuidas inimesi valida ja, ja kuidas see kõik toimima hakkab, aga mulle tundub, et pangandus on siiski kindlustusest ja pensionist erinev meil on äh, selle asja käimapanemiseks aega ainult mõned kuud ja me tõesti peame hoolitsema, et see järelevalve infrastruktuur äh, hakkaks hästi toimima ja ma arvan, et meie meeskond siin parlamendis on teinud suurepärase töö ja ma tänan kolleege äh, selle eest. aitäh, Peeter. nüüd saab sõna Silvi. jah, ma teen väga kiiresti. kõigepealt tahaksin omalt poolt öelda, et ilmselt on kõik nõus sellega, mida eelkõnelejad rääkisid. miks vaidlesime me IOSCO ähm, esimehe koha üle? tõenäoliselt sellepärast, et meil oli raske otsustada, kellel peaks olema õigus välja kuulutada kiireloomuline olukord. see, selle üle vaieldi palju ka nõukogus sest riigid olid erinevatel seisukohtadel. ja teiseks, me jõudsime sellise tulemuseni sellepärast, et raportöörid jõudsid omavahel kokkuleppele, mis on ju hea, ning äh, erinevad fraktsioonid kaitsesid kindlaid seisukohti. meil oli vaja nii palju kui võimalik ikkagi ka arvestada nende arvamustega. ja meil oli vaja ka seda, et oleks üldse äh, koht otsuseid tegevas kogus. mis puudutab eesseisvaid lahinguid, siis nagu ütles Sven, siis kõik, milles me kokku leppisime, on õnnestunud siiamaani ka säilitada, eriti mis puudutab reitinguagentuuride ja turu infrastruktuuri järelevalvet. me oleme püüdnud seda sektoripõhiselt teha ja võib-olla te saate võib-olla te saate meid ka omalt poolt aidata, kui meie enam neid raporteid ei koosta, sest äh, parlament vajab äh, järjepidevust, aitäh! aitäh! Ramon. Ramoni ei ole siin. seega lähme edasi. ja jõuame Omnibus ühe, üheni jõuame siis selle direktiivini, mis hõlmab kõiki teisi direktiive ja tegemist on äh, vägagi olulise tekstiga ning ei tohiks alahinnata seda, kui palju tööd on Omnibus ühega juba tehtud. härra Palts ilmselt äh, juba ootab Omnibus kahte. nii et äh, Sanchez saab selle eest lisapunktid, aga nüüd Antonia. aitäh suur aitäh nende heade sõnade ja ka koostöö eest ja ma tänan ka kõiki teisi kolleege, raportööre ja neid, kes on esitanud muudatusettepanekuid, kõiki, kes on omalt poolt midagi teinud. ma arvan, et kõige olulisem on siin äh, tõesti hõlmata kõiki ühteteist äh, sektoraalset äh, direktiivi, millega luuakse vastavad ametkonnad ja agentuurid, aga see tähendab, et me peame tegema kannapöörde sest loogika põhineb siin integreeritud süsteemile ja eh, sealhulgas peetakse silmas ka kõiki Euroopa asutusi ja agentuure. me tugevdasime sektoraalset eh, koordineeritust, me oleme löönu-, eh, loonud kõik vahendussillad, me oleme käsitlenud infode, infovahetust ja oleme kohandanud kõiki etappe Lissaboni äh, Lissaboni lepingu uute nõudmistega me oleme rääkinud uutest menetluskordadest ja muuhulgas delegeeritud õigusaktidest. ning me oleme arvesse võtnud ka kõikide regulatiivasutuste panuse. see on väga oluline, sest nii on saavutatud tasakaal. me püüame tõhusamalt ähm, teha Äh, ka tööd uute määrustega, äh, tõhusamalt kontrollida äh, sobivust, oleme teinud horisontaaltasandi tööd parlamendis ja oleme suurendanud läbipaistvust. see on eriti oluline siis, kui osapooli teavitatakse võimalikest sanktsioonidest. me oleme rääkinud ka sellest, et finantstöö käib käsikäes majanduse elavdamise kavaga ja et vastavaid meetmeid tuleb jõustada üheaegselt. ja veel üks asi, mida me veel ei ole teinud, puudutab puudutab äh, erinevate riikide aruandlust. komisjon on meile lubanud, et ta annab selle kohta varsti välja teatise ja loomulikult arvestatakse ka sellega, kui me asume läbipaistvusdirektiivi järgmise aasta jooksul uuesti üle vaatama. sellised on äh, asjaolud, mida soovisin teile kirjeldada, tegemist on väga positiivsete arengutega ja ma ei loetlenud praegu kõiki uusi võimalusi, kuid ikkagi on meil võimalik teha mõjuhinnang ja siis otsustada, milline on parim võimalus. aitäh! nagu just äh, öeldud, on sellised asjad nagu kohustuslikud korrelatsioonitabelid või äh, delegeeritud õigusaktide alased äh, reeglid kõik parlamendil väga olulised Need on olulised äh, parlamendi kõikidele fraktsioonidele ja komisjonidele, kui me räägime institutsioonide vahelisest lepingust ja seetõttu on mul väga hea meel, et Econ on siin äh, suutnud näidata äh, valgust või juhatada teed ka teistele. komisjon on üldiselt kompromissettepanekutega nõus, ma tahaksin nüüd küsida, kas keegi soovib midagi veel lisada, midagi parandada või küsida mingit selgitust. kui see nii ei ole, siis äh, loeme me otsuse tehtuks äh, kompromisside asjus. raport, äh, raporti eelnõu no, tuleb arutlusele Strasbourgis teisipäeval ja seda hääletatakse kolmapäeval. tegelikult küll täisdebatti ei toimu, sest debatt on juba peetud tegemist on pigem deklaratiivse avaldusega, tegelikult teisipäeval ei toimu üldse midagi, aga kolmapäeval toimub hääletus, nagu öeldud, ja enne seda, kui see algab, on raportööridel võimalik omalt poolt paar sõna öelda. kuid teist korda debatti pidada ei ole meil võimalik, kuigi me kahtlemata proovisime seda võimalust endale saada. nüüd lähme me edasi järgmise päevakorrapunktini. ja selleks on neljas punkt, finantsinstrumentidega kauplemise reguleerimine. ja me arutame raportööri eelnõu ja meie raportööriks on Kei Swinburne. aitäh ja ma tahaksin tänada kõiki selle abi eest, mida variraportöörid ja nende assistendid ja poliitilised nõunikud mulle on andnud, et me oleme nii kaugele jõudnud selle omaalgatusliku raportiga selles raportis, mis puudutab finantsinstrumentidega kauplemist, esitasime me kaks väga erinevat küsimust. üks on nimelt see, kas MIFID-i direktiiv on saavutanud selle, mida ta tahtis saavutada ja teiseks, kas seda on vaja muuta selleks, et võtta arvesse neid struktuurilisi muutusi, mis finantsturul on toimunud esimese küsimuse osas me oleme jõudnud järeldusele, et finantsinstrumentide turu direktiiv on olnud väga hea, see on edendanud kauplemiskohtade vahelist konkurentsi, see on suurendanud äh, investorite valikut, vähendanud tehingute kulusid ning muutnud hinnakujundusprotsessi tõhusamaks Äh, see direktiiv on olnud edukas Euroopa ühisturu jaoks, aga me peame hoolitsema selle eest, et olemas ka korralikud kaitsemeetmed on olemas. ning nüüd tõstatub küsimus, et kas läbipaistvus kauplemise eel ja järel on nii hea, nagu äh, see äh, peaks olema ja kas need vabastused ja erandid, mis siiani on olnud, on endiselt paikapidavad Euroopa aktsiaturgude struktuur on oluliselt muutunud, praegu kasutatakse väga palju elektroonilisi kauplemissüsteeme ning tehnoloogia areng on äh, toonud kaasa uued äh, strateegiad nagu välkkauplemine, sponsoriseeritud juurdeväev, algoritmiline kauplemine, serverite koospaiknemine. Äh, Nend-, me analüüsime nende teenuste äh, häid ja halbu külgi, aga selleks meil on vaja äh, piisavalt andmeid, et mõista, kui palju nad turgu mõju, mõjutavad, kuidas nad mõjutavad turu toimimist ja likviidsust. me peame kasutama seda võimalust, et vaatame läbi äh, MIFID-i äh, olulisemad punktid ja vaatame, kuidas me saaksime toime tulla nende uute väljakutsetega, selleks et meil oleks terviklik turg ja ka konkurents ning läbipaistvus ning me saaksime hoolitseda selle eest, et finantsturud teenivad Euroopa ettevõtteid ja investeerijaid. selle raporti üks järeldus on selline, et turuandmete kvaliteet ei ole nii hea, kui see peaks olema ja eriti jätab soovida Äh, siis börsiväliste tehingute kvaliteet, eriti sealhulgas ka maaklerite rist, äh, ristumisvõrgustikud. selleks, et tagada kõigile võrdseid tingimusi, peame me tagama andmete järjepidevuse ja kvaliteetsuse nii turuosaliste, investorite kui ka kauplejate jaoks ja ka reguleerivate ametkondade jaoks. kui me seda äh, raportit hakkasime koostama aprillis, siis me ootasime et äh, kauplemine äh, hakkab rohkem äh, toimuma nendel mitmepoolsetel kauplemisplatvormidel, sellepärast et kauplemistasud on konkurentsi vähendanud, aga tegelikult asjad ei ole niimoodi läinud ja seetõttu me hakkasime otsima siis ostjatepoolseid seletusi sellele, et miks nad börsiväliseid tehinguid eelistavad ja miks nad tihtipeale viivad tehingu üle anonüümsetele kauplemisplatvormidele Äh, paljud investorid eelistavad just nimelt neid äh, anonüümseid äh, platvorme ja börsiväliseid tehinguid, sellepärast et muud kauplemiskohad ei paku neile võrdseid tingimusi suuremate korralduste puhul ja need andmed, mis mina olen saanud, väidavad, et, et suurte tehingute komisjoni tasud on vähenenud, aga muud tasud on jällegi tõusnud Need mõjutavad aga investeerijaid ning nii, kui me vaatame seda direktiivi läbi, me peame arvestama arenguid, mis on turul toimunud praegu on meil valitseb enamalt jaolt elektrooniline turg ja mitte ainult aktsiaturgudel, vaid ka mitmete teiste toodete osas. tehnoloogia on võimaldanud eh, selliseid strateegiaid, kauplemisstrateegiaid, mis on väga kiired näiteks äh, sekundi jooksul võib te-, teostada mit-, mitu tehi-, tehingut. Äh, paljud äh, finantsvahendajad on mitteametlikud turutegijad, nad loovad likviidsust, aga neil ei ole mitte mingisuguseid ametlikke kohustusi ja seetõttu me peaksime kasutama võimalust äh, hinnata neid muutusi, mis on toimunud äh, finantsturu roll on võimaldada ettevõtetel äh, raha saada ning riske maandada ja see on väga oluline sotsiaalne funktsioon. turud on väga võimsad ja äh, olulised selleks, et säästud jällegi kapitaliks muuta. Äh, investorid vajavad võrdseid tingimusi turud peavad olema elujõulised ja läbipaistvad ja pakkuma äh, investoritele kaitset ja siin raportis tõstatuvad küsimused sellel teemal, äh, sellised äh, küsimused, mida meie kui seadusandjad peame kaaluma. näiteks, kas kõik kauplemisplatvormid pakuvad ikka võrdseid tingimusi, kas nad on struktuuriliselt elujõulised, kas nad suudavad investoreid finantsturgudel kaitsta, kas reguleerivatel ametkondadel peaks olema ülevaade kõige olulisemad äh, tegijate osas ka nende üle, kes kauplevad omal arvel. kas meil on vaja sisse viia ühised raamistikud kõigile äh, kauplemisplatvormidele, sealhulgas ka maaklerite ristumisvõrgustikele? kas äh, reguleerivad ametkonnad suudavad taastada tellimusraamatut õigeaegselt kui toimub mingi kuritarvitamine turul. kui me kogusime andmeid selle raporti jaoks, siis tõstatusid just nimelt sellised küsimused. möödunud nädalal SSC juht Mary Shapira ütles, et paljud institutsionaalsed investorid kardavad, et kauplemine, suurte, suured tehingud mõjutavad hilm, hindu avalikel turgudel ja Eh, me peame olema hoolikad, et sellised lühiajalised eelised, mida osad kauplejad saavad, ei hakka pikemas perspektiivis kõiki investeerijaid kahjustama. Euroopa finantsturgude struktuur eh, eh, pakub meile väga palju eeliseid ja meil ei ole vaja mõtet kella tagasi pöörata. meil on vaja luua sellised reeglid ja kriteeriumid, mis suudaksid tagada seda, et Euroopa turud tagavad äh, õiglase kauplemise äh, investoritele ja ettevõtetele ja majandusele tervikuna ja selles raportis me üritasime siis käsitleda mõningaid teemasid ja ma loodan, et paari lähema nädala jooksul muudame selle raporti veelgi paremaks me oleme koostanud ka sellise taustraporti, kui keegi vajab rohkem selgitusi ja rohkem üksikasju äh, näiteks kas või algoritmilise kauplemise kohta ja mõnede teiste tehniliste asjade kohta. ning äh, ma olen valmis jätkama siis äh, seda tööd, mida me koos raport, variraportööridega oleme alut-, arustanud selleks, et äh, see ühisturg, mida MIFID on loonud, oleks kõigi jaoks turvaline, aitäh! Thank you very much, Kay um,, and the shadows suur aitäh! suur aitäh, Kei, nüüd siis variraportöörid, Markust ei ole siin. kuid kolme ülejäänud variraportööri on küll, kõigepealt siis Silvi, sest tema andis esimesena märku. Ole Schmidti nimel. jah, aitäh. Ole Schmidt on variraportöör ja ta palus mul sõna võtta, sest tal ei ole võimalik praegu siin viibida, kuna ta teeb Rootsis kampaaniat ma tahaksin kõigepealt öelda, et eh, fraktsioonil tegelikult ei ole piisavalt aega, et me saaksime kõiki neid punkte arutada, kuid me, kuid ma olen eh, põhimõtteliselt eh, Olliga nõus ja Olli palub siis teile öelda, et ta öö, tänab teid raporti eest, et ta on tänulik, et te soovite suurendada investori kaitset ja toetada ka reaalmajanduse tõelist kasvu ja es-, VKE-sid ning et raport on väga tasakaalustatud, kuid meil on küsimus. meile tundub, et raport ei vasta alati selgelt küsimustele, mis on Euroopa investoritele olulised. Te ütlete, et vaja on erinevaid tähtsaid küsimusi edasi uurida ja me oleme sellega nõus, sest me teame, et mitmed küsimused on väga tehnilised ja seetõttu väga keerulised kuid ikkagi ei saa me täpselt aru, mida täpsemalt tuleks uurida ja kui laias ulatuses ja kes seda peaks tegema. kas äh, liikmesriigid peaksid andma detailsemat informatsiooni või komisjon? ja mis on esmaroll ning kas äh, need äh, uued uurimis, uuring uurimistööd peaksid olema laialdasemad kui need, mida tehakse praegu. ning mis puudutab meetodeid, siis tähtis on kaitsta ka konkurentsi, võrdseid võimalusi ja tarbijakaitset, sest seni ei ole seda tehtud. Olli tahtis, et ma räägiksin ka teatud kindlatest küsimustest ja ma kirjeldan neid siis põgusalt. kõigepealt see, et tahetakse erinevate andmete avalikustamise tähtaega lühendada Mm, uued äh, sätted MIFIDis täpsemalt siis äh, kuuendas lõikes, need on väga keerulised küsimused ja me teame, et midagi on vaja teha, aga kardame, et kui seda tehakse sellisel ette pandud moel, siis viib see väiksema läbipaistvuseni. ja veel üks äh, tehniline küsimus puudutab künnist, mis on seotud tehingumahtudele, nii et kokkuvõttes me täname teid tehtud töö eest ja loodame, et meil õnnestub nendes spetsiifilistes punktides leida äh, sobiv lahendus ja öö, äh, otsustada, mis kuulub MIFide alla ja mis kuulub meie öö, ähm, raamdokumentide alla. aitäh! aitäh, Siiri, härra Fever! suur tänu, kõigepealt ma sooviksin tänada äh, raportööri, soovin tänada raportööri selle eest, et ta on tegelenud selle keerulise teemaga ta on andnud meile päris hea ülevaate olukorrast ja kirjeldas päris hästi ka seda, millega me peame täpselt tegelema, kui me soovime olla ettevalmistatud äh, ka MIFID-i ülevaatuseks. teisalt, me peame siin vastama äh, mõnele küsimusele, üks nendest küsimustest äh, puudutab analüüsi poole pealt näiteks välkkauplemist. mul on selline tunne, et ähm, raporti eelnõus ei ole seda piisavalt ähm, kirjeldatud ning siin üritatakse välkkauplemist kõikides hädades süüdistada, aga ma arvan, et äh, me peaksime siiski kõiki aspekte selle problemaatika juures käsitlema ning äh, seejärel tegema vastavad järeldused. välkkauplemine võib olla üheks põhjuseks, kuid ma arvan, et see ei ole ainsaks süüdlaseks siin. me peame kindlasti olema ka äh, ettevaatlikud selles osas, mis me saame kolmapäeval veel tuletisinstrumentide osas. nii et me peame mõistlikult lähenema nendele küsimustele, need dokumendid, mida mina olen seni näinud tuletisinstrumentide kohta, seal ma küll ei ole näinud mõistlikku ähm, käsitlemist, et ma loodan, et võib-olla proua Swinburne'i raporti eelnõus me saaksime seda täpsemalt natukene käsitleda nii et siin oleks vaja ähm, läbirääkimiste ja arutelude käigus arvestada ka teiste praegu töös olevate raportitega äh,. proua Kular ütles, et kuidas me praegu juba uute, uusi ameteid saame paremini integreerida sellesse äh, töösse, näiteks äh, esmatöö äh, mil määral me soovime, et ESMA vastutusi ja ülesandeid üle võtaks. ma arvan, et me peaksime seda küsimust arutama ja peaksime ka seda küsimust siin raportis äh, puudutama. kas me vajame reguleeritud äh, börse, kas meil on vaja siin ühtseid äh, reegleid Euroopa turu jaoks või me võime jätta asjad äh, nii, nagu need praegu on. nii et äh, reguleeritud börsid saavad ise oma mängureeglid äh, paika panna. kolleeg Swinburne pakub välja siin ka oma sellise stressitesti, ma ei tea, kas see oleks lahenduseks, seda me, see selgub kindlasti veel aruteludes ja viimase punkti kohta, mille osas me oleme ka praegu läbirääkimistes ja see puudutab Ähm, lävendväärtusi äh, ähm, erinevate äh, turusüsteemide jaoks. see on äh, meie fraktsiooni probleem. et kas on vaja selliste ähm, erinevuste sisseviimine või mitte see puudutab eel, eelkõige, et me komisjoni tööle annaksime äh, mõistlikud, äh, mõistliku aluse. Äh, proua Swinburne on kõik tundlikke punkte väga hästi oma raportis puudutanud ning ma arvan, et me kindlasti suudame ka teiste institutsioonidega selles küsimuses kokkuleppele jõuda ja jõuame ka teiste fraktsioonidega kokkuleppele nendes küsimustes. suur tänu! suur tänu! meil on veel üks asendaja sinna, äh, kolleeg Kluuner. aitäh, tõepoolest mina esinen variraportööri nimel, kuna tema ei saanud täna tulla. kõigepealt tahaksin minagi öelda, et see raport on väga teretulnud, sest see annab Euroopa Parlamendile võimaluse tutvustada oma seisukohti välkkauplemise kohta ja äh, seetõttu on see seotud ka MIFID-i ähm, ülevaatusega, mida teostab komisjon. mul on eriti hea meel selle üle, et raportöör tunnistab, kui oluline on kogu finantssüsteemi reformimine selleks, et äh, võetakse arvesse ka selle äh, valdkonna süsteemset riski. me kõik oleme ühel meelel, et MEF-idi peamine eesmärk on läbipaistvus, sest äh, majandus soovib, et ähm, erinevate finants- ja tuletisinstrumentide turg oleks läbipaistev. Te kindlasti mäletate, et äh, parlament nõustus MEF-idi eranditega, mida antakse kauplemiseelse äh, kauplemiseelsete andmete avalikustamise kohta ja tänu sellele on olemas erinevad anonüümsed kauplemisplatvormid mis ei ole läbipaistvad, kuid kus on ometi võimalik kaubelda erinevate finantsinstrumentidega. organiseerimata kauplemisplatvorm on ometi likviidne ja kauplemisjärgse teabe avaldamine on piisavalt läbipaistev. ja seetõttu tahaksin siinkohal rõhutada, et börsiväliste tehingute osakaal on umbes kolmkümmend kuni nelikümmend protsenti turu kogumahust ja ei ole MIFID-i vastuvõtmisest saadik alanenud. seetõttu me leiame, et komisjoni MIFID-i poolses läbivaatuses tulekski ähm, mõelda või arutada või analüüsida, miks ei ole börsiväliste tehingute osakaal langenud ja milliseid uusi reegleid oleks vaja. eriti juhul, kui börsivälis, välised tehingud toimuvad näiteks maaklerite ristplatvormidel, mis oma olemuselt on samaväärsed mitmepoolsete kauplemissüsteemidega, siis tuleks tegelikult neid ristsüsteeme ka samaväärselt reguleerida. selles raportis on mitmeid väga positiivseid elemente, näiteks nõuab raportöör, et rohkem tähelepanu pöörataks sellele, kuidas muuta enamik tehinguid läbipaistvateks ehk kaotada need anonüümsed platvormid, selleks oleks vaja rohkem jõustada MIFID-i reegleid, vähendada erinevaid erandeid ja seda peab ka raportöör üheks tähtsamaks asjaks. meie eesmärgiks on kindlasti võimalikult suur läbipaistvus, kuid samal ajal tuleb ära kuulata ka erinevad täiesti õigustatud taotlused, kui tahetakse saada mõistlikku erandit. ning Euroopa finantsvaldkonnas ei tohiks olla ühtegi külmutatud tsooni variraportöör soovib esitada ka erinevad äh, muudatusettepanekud selleks, et oleks tagatud, et läbipaistvus on ka praktikas tõesti olemas. aitäh, Paska! aitäh, ka mina soovin kõigepealt tänada raportööri ja soovin äh, omalt poolt äh, korrata üle selle, mida ütlesid juba eelkõnelejad, et see raport on suurepärane tööriist, sest ta annab meile mitmeid tehnilisi detaile ja samas järgib poliitilist joont, millega me üldiselt võime nõustuda. ning ma usun ka, et meil on võimalik jõuda parlamendis üsna laiapõhisele konsensusele. parlamendile on kahtlemata tähtis, et ta saaks komisjoniga siin kaasa rääkida. Te ütlete, et MIFID on olnud edukas kuid see on võib-olla natuke ähm, liiga leebe kommentaar, kuivõrd MIFIDil on ka eesmärk ja selleks on läbipaistvuse parandamine. ometi toimub peaaegu nelikümmend protsenti kõigist tehingutest börsiväliselt, just nagu enne MIFIDi vastuvõtmist. seega ei ole midagi suurt muutunud, me ei saa muidugi öelda, et MIFID on täielik ebaõnnestumine, kuid kindlasti ka mitte väga suur õnnestumine just sellepärast ongi vaja MIFid põhjalikult üle vaadata, mitte lihtsalt teha siin-seal kosmeetilisi parandusi. teised märkused, mida soovin teha, puudutavad äh, neid asju, millega ma tegelikult võin suures osas nõustuda kõigepealt eh, kaubandusteave ja kau-, kauplemisjärgne teave ja see, kui läbipaistev see peab olema, seda olukorda tuleb parandada ja me saame ka teie eesmärkidest ja ettepanekutest aru. Need on, ongi just nimelt eesmärgid, te tahaksite, et läbipaistvus oleks suurem, kuid samas ütlete, et künnis peab olema madalam. mis tähendab? et veelgi rohkem tehinguid võib liikuda anonüümsetele kauplemisplatvormidele kui me tahame, et anonüümsed kauplemisplatvormid oleksid laiemad ja seal oleks rohkem tehinguid, siis me liigume ju vastupidises suunas soovitule. juba täna kaotavad reguleeritud turud tehinguid, eriti suure kapitalimahuga tehinguid ja hind, mida on võimalik saada reguleeritud turul, ei kajasta tegelikult ju seda, milline on tehingu tegelik väärtus, see hind, mida on võimalik saada, võttes arvesse kõiki olemasolevaid tehinguid. kuid anonüümsed kauplemisplatvormid, mis on palju vähem reguleeritud, neil tuleks kasutada mingit võrdlushinda ja tavaliselt võetakse võrdlushinnaks reguleeritud hinna reguleeritud turuhind, aga juhul, kui reguleeritud turuhind tegelikult ei kajasta reaalsust, siis on tegemist problemaatilise võrdlushinnaga, sest ei saa teada, kas see on õige. tuleb lihtsalt oletada, et turud äh, töötavad äh, korrektselt. see on üks eeldusi, mis äh, praktikas kuidagi ei realiseeru. me ei saa ju lihtsalt öelda, et reguleeritud turg olgu nii korrektsete hindadega kui võimalik võib-olla ma ei saa teie ettepanekust aru või kui saan õigesti aru, siis ei ole sellega nõus. teine asi, mida rääkis ka härra Feber ja mida rääkis Silvi Kuulak, on vajadus arvestada esmaga. tõsiasi, et esma peaks kõigile Euroopa ettevõtetele looma ühtsed tingimused, tähendab seda, et tekib kahte tüüpi konkurents üks neist on reeglitepõhine konkurents, mille põhjal muidugi las parim võidab ja teine konkurentsitüüp on äh, reeglite väline või re, re, lisandub reeglitele ja on palju riskantsem. kui läheb hästi, siis on võidud suured ja kui läheb halvasti, tekib äh, allakäiguspiraal ja loomulikult on see teine süsteem ka palju vähem läbipaistev ja palju vähem turvaline. meil siin on tekkinud äh, reeglitepõhine konkurents ja ESMA peab siin täitma valvepolitseiniku rolli. see on väga oluline. ja see kajastab kindlasti seda rolli, mis meie arvates ESMA-l peaks olema. ja kolmandaks ja viimaseks tahaksin rääkida välkkauplemisest. ma arvan, et ma võin olla konkreetsem, kui olite teie, sest äh, ma ei saa tegelikult aru, mida väikeettevõtted siin võidavad, mida reaalmajandus ja investorid kokkuvõttes võidavad. mitte ainult need, kes tegelevad välkkauplemisega, vaid teised. me tegelikult ei tea, mis on selle tehnika eelised. me nägime ju, mis juhtus USA-s kuuendal mail. me nägime, millised on võimalikud kahjud, kuid võimalikku kasu ei ole me näinud Te ütlete siin, et uus tehnoloogia ei peaks kõiki kontrollima. näiteks võib ju kahtluse alla seada ka selle väite, et välkkauplemine suurendab likviidsust. kas see ikka on nii? teatud regulatiivasutused ütlevad, et kui enamik äh, tellimisi, tellimusi ja pakkumisi tehakse välkkauplemissüsteemis, siis tegelikult äh, ei suurene likviidsus mitte kuidagi, sest need ei ole reaalsed tellimused või reaalsed pakkumised. reaalset tehingut ei toimu enamikul juhtudel. seega ei ole ka reaal, reaalset likviidsust ja välkkauplemine on kättesaadav vaid väikesele osale kauplejatest, kes on äh, oma mahult väga suured. ma ei mõista, miks tuleks seda üldse alal hoida. suhtun sellesse väga kriitiliselt ja ma arvan, et meil tuleks siinkohal küsida nõu börsioperaatoritelt. meil tuleks küsida, meil tuleks äh, neid paluda, et nad sunniksid enamikku esitatud tellimusi ka realiseerima, sest tavaliselt võetakse need äh, tellimused ja pakkumised tagasi. ja see moonutab äh, ebaõiglaselt konkurentsi me võiksime esmale ja erinevatele börsioperaatoritele öelda, et need tellimused ja pakkumised, mida ei realiseerita, tuleb ikkagi teha reaalselt rahaks, olgu selleks siis mingisugune miinimumhind ja sellisel juhul kaovad need turumoonutused, aitäh! Jürgen Klutt. suur tänu! ma, meie fraktsiooni variraportöör on tegelikult Toomas Händel, aga paraku ta ei saa tööülesannete tõttu ka siin kohal olla ja seetõttu palus, et ma tema nimel teeksin paar kommentaari. ja teeksin kommentaarid meie fraktsiooni nimel kõigepealt. meile on silma e, jäänud, et kui ekspertide käest küsida täpsemalt, mis asjad on anonüümsed kauplemisplatvormid, siis meile, me märkasime, et tegelikult on selle kohta vähe infot paistab, et tegu on suhteliselt uue elemendiga ja seetõttu ma arvan, et on kiiduväärt, mida Kei on üritanud äh, siin ürit-, äh, siin teha, nimelt et ta on üldse selle teema päevakorda võtnud. me oleme selle teemaga tegelenud natukene teisest vaatevinklist, me oleme täpsemalt vaadanud, mida me viimastel aegadel ja kuudel oleme teinud me oleme tegelenud siis eh, eh, finantspaketiga ja selle eesmärgiks oli võimalikult suure läbipaistvuse tagamine finantsturul ja, ja kui eh, ma nüüd lähtun anonüümsete kauplemisplatvormide infos, siis siin on tegu eelkõige just läbipaistmatusega ja seetõttu tõstatub äh, põhimõtteline küsimus, et kas on üldse neid äh, vaja, kas äh, anonüümsete kauplemisplatvormide kasu on tõesti nii suur? et kas kõik senised paketid, nagu näiteks ka järelevalvepakett, mille me suure vaevaga läbi rääkisime, et on sellest siis veel kasu? sellepärast, et anonüümsete kauplemisplatvormide põhimõte on täpselt selle vastu, mida Econ ja teised äh, komisjonid on viimasel ajal toetanud ja seetõttu äkki oleks mõttekas selline kauplemisvorm üldse välistada? sellepärast, et tuleb välja, et ka alles kahe tuhande seitsmendal aastal sellised kauplemisplatvormid äh, tulid käiku, enne seda saadi hakkama ka ilma anonüümsete kauplemisplatvormideta Euroopa tasandil ja seetõttu tekib, tekib küsimus, et kas ei oleks mõistlik sellist tehinguvormi täielikult keelustada. ja seetõttu meie oma hääletusel kindlasti käitume ka vastavalt, nimelt me ei toeta raporteid sellisel kujul, kui äh, sellist kauplemisplatvormi täielikult ei keelustata. suur tänu! aitäh! veel paar asja, millele mina tahaksin tähelepanu juhtuda, need nimelt puudutavad mind. ühe, ühte nendest on raportis lühidalt mainitud. Äh, ilmselt on tegu asjaga, mis ka raportöörile muret valmistab, nimelt see mittediskrimineeriv juurdepääs. mulle valmistab äh, probleemi see, et on võimalik saada kiiremat ja paremat infot, kui selle eest makstakse see võib-olla ei ole küll see definitsioon, mida mina annaksin terminile mittediskrimineeriv, see oleks siis üks asi ja teine asi on see, et nüüd, kus meil on need uued tehnoloogiad ja uued võimalused kauplemiseks, on äärmiselt oluline, et seda kõike hõlmaks mitte ainult MIFID, vaid ka turu kuritarvitamise direktiiv ja ma tean, et komisjon juba tegeleb sellega ning sellega ma ka, sellest ma kõnelesin ka konsultatsioonidel komisjoniga, nii et, et kui inimesed üritavad äh, siis turgu manipuleerida, võltsa tellimusi esitada, siis tegemist on kur, turu kuritarvitamisega, mille, mille eest on ette nähtud ka teatud karistused. see oli kõik, mis ma tahtsin öelda hetkel Äh, ilmselt see asi hargneb veel väga pikalt ja sellel on väga suur mõju, me peame vaatama, äh, kuidas, äh, kui palju läbipaistvust üldse on veel kasulik ja mil-, millisest hetkest läbipaistvus hakkab turgu kahjustama, sellepärast et see ju mõjutab hindu nii et, et me peame sellele probleemile üritama leida lahenduse ja avaldama komisjonile siis survet selleks hetkeks, kui MIFID-i läbivaatus algab ja nüüd annan sõna jälle raportöörile. aitäh, ma tahaksin öelda, et meil on olemas alus väga laiapõhjaliseks üksmeeleks. tegemist on väga olulise tööga, ettevalmistusega MIFID-i läbivaatamiseks järgmisel aastal meil on vaja aru saada kõigi turu toimimise tehnilistest üksikasjadest ja ma arvan, et selle raporti koostamise käigus me oleme juba väga palju õppinud. ma tahaksin tänada personali ja sekretäriaati kannatlikkuse eest ja samuti neid osapooli ja institutsioone ja eriti reguleerivaid ametkondi ja liikmesriike ja Euroopa väärtpaberituru järelevalvekomiteed ja me kõik peame hoolitsema selle eest, et me kõigist nendest mõistetest aru saame ja kui ma nüüd teen mingeid järeldusi tänaõhtustest kommentaaridest, siis meil on vaja arendada nii ühisturgu kui ka ühist järelevalvet natuke rohkemalt. ja kui küsitakse, kas liikmesriigid peavad neid uurimusi läbi viima või see olgu üle, üle-euroopaline üle mina olen küll Briti konservatiiv, aga ma arvan, et see on just nimelt esmaroll ja Cesar on juba teatanud, et nad on valmis paljusid äh, selliseid uuringuid läbi viima. ja esma peaks olema just see, kes vastutab, äh, kuidas pannakse paika tehnilised standardid näiteks mis puudutab seda äh, MIFID-i läbivaatamise ulatust, see vajab ka parandamist, sinna tuleb siis ka kaasata siis äh, instrumendid, mis ei ole aktsiad, sellepärast et praegu on siin keskendutud väga palju just aktsiatele. Äh, siin küll käsitletakse ka aktsiate sarnaseid tooteid nii et, et äh, nende asjadega tuleb tegeleda väga äh, ettevaatlikult, aga kui me käsitleme elektroonilisi äh, turge, siis miks ei võiks MIFID käsitleda ka neid tooteid ja lõpuks see, mida ütles Markus Veber tuletisinstrumentide kohta, me peame vaatama tõesti, kuida-, võib-olla kus kohas me peaksime tuletisinstrumentidele ka siin dokumendis rohkem tähelepanu pöörama. kõneldes stressitestidest, siis ma arvan, et see sõna käib siin paljudele närvidele. ma arvan, et äh, arvestades neid tehnilisi platvorme, mis meil äh, praegu on, sest paljud nendest äh, asjadest, millest me räägime, ei olegi muud kui väga keerulised tehnilised platvormid. ja Ameerika ettevõtted kaotasid kahekümne minutiga üle kaheksateistkümne miljardi ja reaalsus on see, et väga paljud investorid kaotasid väga palju raha, kuigi neil oli väga ettevaatlik investeerimisstrateegia. paljud jaeinvestorid kaotasid oma portfellitest väga palju äh, raha just nimelt sellise tehnilise äh, probleemi tõttu ja seega me peame hoolitsema, et kõik need tehnilised platvormid peaksid vastu, kui neid hakatakse korraldustega pommitama ja praegu on muide saanud just väga populaarseks see, et äh, saadetakse äh, väga palju korraldusi ja tegelikult ei ole plaanis neid üldse täita, nii et, et süsteem peab olema selline, et on valmis selliste asjadega toime tulema, nii et, et ei leia aset turutõrkeid, nii et, et ma äh, arvan, et me peame kontrollima kõiki süsteeme, et nad oleksid valmis pommitamisele suurte korraldustega mis puudutab nüüd neid maaklerite ristumisvõrk, võrgustikke ja läbipaistvust, ma olen täiesti nõus, et äh, kui kulud oleksid võib-olla väiksemad, siis inimesed läheksid reguleeritud turgudele, nii et, et seega me peaksime reguleeritud turud muutma inimestele atraktiivsemaks. ja võib-olla peaks kasutama siin rohkem präänikut ja mitte piitsa loodame, et eh, järgmistel nädalatel leiame hea lahendused. ja lõpetuseks ma ütleksin, et ma leian, et anonüümsed kauplemisplatvormid on vajalikud, est-, et just suured institutsionaalsed investorid saaksid eh, tegutseda ilma täieliku läbipaistvuseta. ma arvan, et eelseisvatel nädalatel peame me kaaluma kollek-, aktiivselt neid turustrateegiaid, läbipaistvust, turgude strukturaalset terviklikkust ja loodetavasti jõudma siis laiapõhjalise üksmeeleni enne MIFID-i läbivaatust ja enne siis seda läbivaatust, mis toimub sellel aastal. ma alustasin seda tööd aprillis ja mais Äh, need äh, küsimused, äh, mis ma tõstatasin, seosed anonüümsete kauplemisplatvormide ja välkkauplemise vahel olid väga vastuolulised. nüüd ma olen muutunud üsna traditsiooniliseks, arvestades seda, mis USA ja Aasia turgudel on toimunud ja võib-olla me tõesti olemegi praegu keskendunud nendele küsimustele, mis vajavad vastuseid ja loodetavasti need vastused ka eelseisvatel nädalatel leiame aitäh, Kei. muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes september, muudatusi arutame kaheksateistkümnendal oktoobril ja hääletame kahekümne kuuendal oktoobril komisjonis ja täiskogul siis novembris. niisiis, suur aitäh ja ma tean, et meil hakkab kätte jõudma hääletusaeg aga me peaksime minema rap-, äh, punkti viis juurde, äh, mis puudutab sõltumatute mõjuhinnangute tagamist ja härra Epping on arvamuse koostaja all... suur tänu, ma üritan olla väga, ähm, teen nüüd lühidalt, ma usun, et me kõik oleme veendunud selles, et mõjuhinnangute äh, analüüs peab olema äh, sõltumatu. kuid äh, me peame ka vaatama kes praegu mõjuhindamise komitees on, see kuulub komisjoni presidendi alluvusse, koosneb eri peadirektoraatide kõrgetest ametnikest, seda juhatab asepeasekretär ning seetõttu see ei taga just äh, sõltumatust. meie üritame siin tugevdada just äh, väliskontrolli poolt. ja me kutsume üles ka äh, sõltumatu kontrolliprotsessi eh, sisse viima. ma olen juba arv, ühe arvamuse koostanud, selle kohta ma sain ka mõningad muudatusettepanekud, need tulid kõik härra Toomas Mannilt ning ma võin öelda, et ma kin-, toetan kõiki neid muudatusettepanekuid, ma küll mõnes kohas äh, muutsin natukene sõnastust, kuid ma olen täiesti nõus kõikide esitatud muudatusettepanekutega ja ma arvan, et me saame need ka siia teksti kaasata, suur tänu! Thank you. Does anybody... suur tänu, kas keegi soovib sõna võtta sellel teemal? Again I am speaking on behalf of the jällegi, ma räägin variraportööri nimel, kuigi teda ei ole, ma püüan teha lühidalt. meil on hea meel, et viimase viie aasta jooksul on komisjon saavutanud parema reguleerituse vallas edu ma arvan, et mõjuhinnang on äh, selle progressi kõige tähtsam osa, sest äh, me peame olema kindlad, et äh, uut õigusloomet võetakse vastu õigest, õigetel alustel, arvestades kõiki võimalikke mõjusid. endiselt on võimalik mõjuhinnangu protseduuri oluliselt parandada ning ühtlustada selle tegemise põhimõtteid. meil on väga hea meel, et ka erinevad vabatahtlikud rühmitused ning äh, väikesed rühmad on saanud ligipääsu mõjuhinnangutele, kuigi nad peavad rinda pistma suurte korporatsioonidega. ma äh, kordan omalt poolt, et ähm, jõuline ja sõltumatu mõjuhinnang on väga oluline, kuid see ei tähenda, et kogu protsess äh, tuleks lihtsalt väljapoole müüa, sest see seaks löögi alla holistliku põhimõtte ja me ei peaks mõtlema mitte ainult majanduslikule dimensioonile, vaid ka keskkonnaalasele ja sotsiaalsele mõõtmele. kui me anname kogu töö eh, mõnele välisele ettevõttele, siis võib juhtuda, et eh, poliitikud ei eh, tee seda tööd enam ise üldse, et neil puudub igasugune kontakt sidusrühmadega ja et nad ei suuda ise hinnata oma töö mõju absoluutselt. see oleks kahjulik ja lõpuks tahaksin ma öelda, et ma ei nõustu sellega, et äh, hea hinnang kuidagi takistab õigusloomelist äh, protsessi või et äh, mõjuhinnangu tegemine seda takistab. tegelikult võib protsess isegi minna kiiremini kui parlament ja nõukogu on selle heaks kiitnud, siis võivad liikmesriigid sobiva mõjuhinnangu puhul tegelikult tulemusi palju kiiremini rakendada. ma olen vastu põhjenduspunktile C ning lõigetele kolm ja neli, sest ma soovin, et meil oleks, meil oleks tasakaalustatud raport, aitäh. aitäh, kas keegi veel soovib sõna? kas te soovite vastata? Äh, ei, aitäh, ei soovi. sellisel juhul suur aitäh teile ja me võime nüüd minna kohe järgmise punktini, kuid enne ütlen veel, et äh, me hääletame selles küsimuses kahekümne kaheksandal septembril. juhtkomisjon hääletab oktoobris ja seega jõuab asi täiskogu istungile novembri teisel osaistungjärgul. nüüd võime me minna kuuenda, kuuenda päevakorrapunktini, mis puudutab käibemaksu tagastust minu enda äh, raportit, siin ei ole ühtegi muudatusettepanekut, järelikult puudub ka tegelik vajadus äh, diskussiooniks, nagu ütlesin juba koosoleku alguses, ja seega võime me minna edasi. Äh, me võime minna edasi nüüd hääletuse juurde ehk seitsmenda punktini, kuid me peame ootama, kuni kell saab seitseteist viiskümmend, kuna me ütlesime mõnele kolleegile, et hääletus algab hiljem, kuna meil oli üks lisapunkt. ma tean, et äh, inimesed on hääletuse osas äh, enne avaldanud protesti, et mõnikord see venib liialt äh, ja seetõttu teen ettepaneku nüüd välja jagada hääletusnimekirjad, palun anda üks ka mulle. ja siis saabki kell nii palju, et saame alustada, aitäh! I can cope with more than one at once And have, have, have members got kas äh, saadikutel on olemas hääletuskaardid, sellepärast et nii võib asi võib-olla kiiremini minna? no it's there. okei okay.. Äh, ma olen unutanud, unustanud oma hääletuskaardi Strasbourgi. ka mina unustasin, aga assistendid juba tõid minu oma ära. kas kellelgi on veel hääletuskaart puudu okay.? I mean we, we, we, we can count, we know we me võime ka äh, käe tõstmisega hääletada That... ma arvan, et äh, kas, kas nüüd on äh, kõikidel hääletusnimekirjad olemas? jah, testime siis äh, kõigepealt meie hääletussüsteemi. kõigepealt siis proovihääletus, kas kõik äh, hääletaksid nüüd palun Right. So twenty four people are happy. kakskümmend neli on olukorraga rahul ja kaheksa ei tea. aga näib, et süsteem toimib. niisiis. raportöör on palunud sõna mõningateks selgitusteks, nii et, et enne kui me hääletama hakkame, on meil veel natuke aega, härra Pullman jõudis just siia. aga härra Karas, meie raportöör, saab nüüd sõna. E, eesistuja, selleks, et te ametlikust ajakavast saaksite kinni pidada, tahaksin öelda järgmist. kõigepealt Äh, kas ma võin rääkida? jah, aitäh. mitmed kolleegid on mult küsinud, et miks me täna hääletame. Baseli komitee saavutas kokkuleppe eile. ma võin lihtsalt öelda nii palju, et mul on väga hea meel, et me hääletame täna, sest et parlamendikomisjon äh, on astunud meetmeid selleks, et saavutada esialgne kokkulepe äh, Baseli kohal ja hoolitseda selle eest, milline on parlamendi positsioon. ja teiseks, tegemist on teadlikkuse tõstmisega, kui soovite. nimelt seniste tule, seniseid tulemusi tuleb äh, rakendada kuid eh, seni on eh, tegemata vajalik eeltöö ja seetõttu ei ole see meie meelest kohane. kõigepealt mis puudutab Basel kolme osas kokkuleppeid, siis eh, esialgsed kokkulepped on leitud regulaatorite ja, ja liikmesriikide vastavate järelevalveametite puhul teiseks, ka Baseli komitees ei ole lõpliku tulemuseni jõutud kahekümne esimesel, kahekümne teisel septembril tuleb arutusele eh, likviidsuse definitsioon, see on väga tundlik küsimus, see on praegu veel lahendamata. kolmandaks, Euroopa jaoks siduv otsus on sellisel juhul vastu võetud, kui finantsministrid ja Euroopa Parlament ja Nõukogu on äh, jõudnud ühele otsusele äh, direktiivi osas. siin on te olu, tegu väga olulise etapiga. tegu on väga tähtsa mm, ettepanekuga, mis on välja töötatud ning äh, meie arvates on siin veel mõningad lahtised küsimused ja see on ka raportis kirjas. esiteks, siiamaani Euroopa Liidus ei ole mingisuguseid kumulatiivseid äh, uuringuid tehtud äh, äh, pankade reguleerimise osas, see siis tähendab ka mm, riigi rahade väljavoolu pankadest. ning samal ajal leiab aset ka ähm, arutelu Basel kahe osas, pankade järelevalve osas, finantstehingute maksustamise osas ja Euroopa regulatsioonide kumulatiivsed eh, efektid väärivad eraldi mõju-uuringut ning siin tuleb arvestada eh, erinevate mm, meetmete mõjudega. teiseks, endiselt ei ole ka mingisugust eh, mõjuhinnangut tööturu ja majanduse kohta. hetkel on olnud, hetkel on tehtud äh, mõjuhinnanguid, äh, mis on seotud pankadega ja äh, ei ole mõjuhinnanguid, mille aluseks oleks need arvud, mille osas e-, eile kokku lepiti. ja siin ei ole arvestatud ka nende mõjudega reaalmajandusele Euroopa Liidus. kolmandaks, minu meelest on lahendamata veel küsimus äh, kapitali mõiste. see on meil ka raportis kirjas. et kapitali äh, kapitali äh, rahastatud äh, finantsturutooted äh, võrreldes teiste turutoodetega, et sellised ähm, tooted ei ole endiselt veel piisavalt defineeritud. samuti kui niikaua, kuni need teemad ei ole Baseli komisjonis äh, äh, lahendatud, peab, äh, ei tohi komisjon seda raportit võtta mitte ainult kui ähm, järjekordset raportit Baseli komiteelt, vaid see peab, ta võt-, peab võtma seda kui tõsist suunanäitajat vastavas aruteluprotsessis. sest me peame siin oma töid äh, kooskõlastama ka ameeriklastega, see on äärmiselt oluline ka tööturu jaoks. ma tervitan Basel, Baseli komisjoni edusamme ning ma leian, et äh, praegune võetud suund on äärmiselt õige, kuid äh, siin ei ole arvestatud äh, praeguse tegeliku olukorraga, siin on veel väga palju lahtiseid küsimusi, meid ei blokeerita, kuid meid äh, tuleb tõsisemalt võtta selles arutelus, rong juba sõidab, kuid äh, sel teel on veel äh, palju küsimusi, mis tuleb konkurentsi poolest ära lahendada ja ma ta-, sooviksin tänada kõiki kaastöötajaid tehtud töö eest ma arvan, et selle kolmekümne kompromissmuudatusettepanekuga ja kümne suulise muudatusettepanekuga ning aruteluga ja äh, hääletamis, senise hääletamiskäitumisega oleme ähm, tähelepanu pööranud äh, olemasolevatele muredele ning ma sooviksin tänada koostöö eest, kui kahekümne esimesel, kahekümne teisel septembril veel midagi pea-, toimub, millele me peaksime reageerima, siis meil vähemalt täis koguni e, e, kuuenda, seitsmenda oktoobrini on aega veel oma muudatusettepanekute tegeleda. kui see tulemus peaks küsimused veel lahtiseks jätma, siis meil on võimalus täiskogus komisjoni komisjonile väljendada oma soove eh, direktiivi ettepaneku osas. me mõningate küsimuste osas leidsime, et need ei peaks kuuluma siia raportisse, kuid sellegipoolest me peaksime komisjoni eh, teavitama selles osas, mida Euroopa pea, mida Euroopa Komisjon peaks Euroopa tasandil veel ära tegema praegu meil veel direktiivi ettepanekut äh, ei ole ja kui see tuleb, äh, siis tege-, meie tegelik töö alles algab, aga ma arvan, et õige oleks see, et me mitte ei jää ootama direktiivi ettepanekut, vaid et me juba praegu aktiivselt lülituksime sellesse tööprotsessi, siis suudaks parlament arvestada ka Baseli komitee e, töö tulemustega ja suudaks ka väga tõsise panuse sellesse direktiivi eelnõusse anda. suur tänu! okei okay,, right, thank you very much! aitäh! ja nüüd alustame hääletust. E, mul on siin e, sekretäriaadi poolt antud instruktsioonid, mida ma pean ette lugema, kui ma nende kohtadeni jõuan, siis ma seda ka teen, aga kõigepealt siis Kei, sul on nüüd see hääletuskaart olemas, jah, suurepärane. niisiis para-, punkt üks, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt, viiskümmend üks. kas kõik on hääletanud? ja see on vastu võetud. niisiis nüüd viiskümmend kaks langeb ära, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. palun tõstke korralikult kätt. kompromiss E viielt fraktsioonilt, ka ECR nende hulgas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss H neljalt fraktsioonilt, kes on poolt. ja sellel on siin mitu osa, jah siin on kas kõigepealt suuline muudatusettepanek, ei tohiks takistada Euroopa ametiasutustel läbi viimast reforme, mis tagavad pangandussektori stabiilsuse. kas see suuline muudatusettepanek on vastuvõetav, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? kontrollime, kui soovite niisiis, esimene osa suulise muudatusettepanekuga. Right, everybody voted? Right. That's tied, so it falls. niisiis napilt taga, tagasi lükatud, see tähendab, et nüüd osade kaupa hääletus, mida nõudsid rohelised, oodake veel esimene osa, niisiis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd ülejäänud osa tekstist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. see algab siis sõnast however. kas kõik on hääletanud? jah, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. nüüd kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss I see ei ole mitmes osas. niisiis kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatus seitse A kohta raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatus raportöörist seitsme B kohta, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud niisiis kompromiss J neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd suuline muudatus rohelistelt paragrahv kaheksa A kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud esialgne tekst, punkt üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ka viielt fraktsioonilt kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss L peaaegu kõigilt fraktsioonidelt. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss M viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu. kontrollime seda, tulemus ei ole selge. vastu võetud. kompromiss N neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud, kompromiss O kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa pu-, sõnast sais poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et mõned fraktsioonid hääletavad äh, kaks korda, kontrollime seda tweet'i, mitte liberaalid. kas kõik on hääletanud? vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud, kompromiss B osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa va-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud see tähendab, et sada kolmteist, neliteist ja viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist, kes on poolt, oi, üks suuline muudatusettepanek rõhutab, et kvanti-, makromajanduslikud hinnangud võivad seda näidata, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nüüd esialgne tekst ilma suulise muudatuseta, kes on poolt, vastu, erapooletud, ka see on tagasi lükatud. sada seitseteist on tagasi võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend on vist ära langenud. jah, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, kontrollime sada kakskümmend kaheksat, palun. kas kõik on hääletanud? see on tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud esialgne tekst punkt kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend on ära langenud, nüüd sada kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada kolmkümmend kolme, palun That's carried. see on vastu võetud sada kolmkümmend neli poolt, jah, kas te tahate sada kolmekümmend kolme uuesti? niisiis, sada kolmkümmend kolm elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? kakskümmend kaks poolt, viisteist vastu. kõnelejal ei ole mikrofoni sees. sada kolmkümmend kaks selle puhul oli tulemus üsna selge ja me ei lähe selle juurde tagasi sellepärast et see ei ole hea pretsedent. sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, eh, niisiis elektrooniline kontroll, sest tulemus ei olnud selge. vastu võetud. kompromiss S viielt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud kontrollime teist osa. minu arvates ei olnud tulemus väga selge ja mina olen see, kes otsustab, nii et, et me kontrollime sada nelikümmend kolm teist osa. see ei ole vastu võetud kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend üheksa on ära langenud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend uuesti, kes on poolt? vastu erapooletud. mulle tundub, et on vastu võetud, aga kontrollime. kas kõik on hääletanud? see on vastu võetud. kompromi-, ei, sada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss U kolmelt fraktsioonilt kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, oleks kasulik, kui ka peale koordinaatorite keegi kätt tõstaks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, rohkem hääli oli vastu, seega langeb ära või vabandust, tagasi lükatud. ärge, tõstke siis kätt, muidu ei ole ju hääletamine. niisiis, teine osa kompromissist U. kontrollime. vastu võetud. nagu me teadsime, sada kuuskümmend viis suulise muudatusega kõigepealt hääletame suulist muudatust, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud suuline muudatus punkti kakskümmend üks A kohta raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd originaalne tekst punkt kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend, sada seitsekümmend kaheksa, sada seitsekümmend üheksa langevad ära si-, ei. sada seitsekümmend kaheksa ja üheksat hääletame, sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksik V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, me peame kontrollima, sada kaheksakümmend viis vastu võetud. kompromiss X viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu. sada kaheksakümmend üheksa, kes on vastu? aitäh, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd plokina hääletus Okay, we have a complicated business on liquidity. meil on nüüd siin keeruline asi, kõigepealt me peame hääletama suulist muudatust rohelist poolt. niisiis, kes on poolt? vastu? erapooletud? peaks kontrollima No, there's a lot of abstentions going on. I think 15, 13, 12 is... jah, selliste tulemustega tasub kontrollida tõesti, sest see võeti vastu. nii. ja nüüd siis terve plokk, nii nagu selle suulise muudatusega seda muudeti, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. So we now go to nüüd kakssada kümme. nii. Helena Passeskult. kes on poolt? kas te olete va-, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud? kakssada kakskümmend järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kakssada kakskümmend. tagasi lükatud kakssada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime ka seda. tagasi lükatud. ei, ei ole, see on vastu võetud. nii kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, kakssada kakskümmend seitse võeti vastu, aga ma tõesti tahaksin öelda, et tõstke rohkem käsi, kakssada kakskümmend kaheksa elektrooniline kontroll vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu. asi on juba naeruväärne. elektrooniline kontroll kakssada kakskümmend üheksa Right. Okay. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? vastu võetud. nüüd äh, kakssada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. Äh, kui ma käsi loen, siis tundub, et vastu võetud, aga mingi väga veider hääletamine toimub siin nüüd kakssada kolmkümmend seitse Toomas Mannilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, finantsvõimenduse suhtarv. see on juba tehtud. nii et, et kakssada kolmkümmend üheksa nüüd, jah kas te tahate kontrollida kahtesaja kolmekümmend seitset? no hästi, ma ütlesin, et siin toimub mingi veider hääletamine. kas kõik on hääletanud? see on tagasi lükatud You sure you are pressing the right button <laughs> olete te kindlad, et te õigele nupule vajutate? kellelgi on küll midagi sassi läinud. niisiis kakssada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu, äh, ei, kontrollime siiski. kakssada nelikümmend see on vastu võetud. kakssada nelikümmend üks langeb ära, kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kolm poolt, kakssada nelikümmend kolm poolt. proua Lulling, mis lahti on? kõnelejal ei ole mikrofoni. ka mina olen segaduses. kas me oleme kakssada nelikümmend kaks juba ära hääletanud või? Now, now you can see why I'm no nüüd näete, miks mina segaduses olen. kakssada nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. mulle tundub küll, et vastu võetud. rahvapartei, teie üksinda ei tee midagi. Okay, we're now on com- ja nüüd kompromiss ZD. ja viimase lause kohta on suuline muudatusettepanek ja nõuab stiimuleid kõrgemate standardite jaoks kahepoolse arvelduse korras. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? see tähendab, et osade kaupa hääletust pole vaja. nüüd ülejäänud tekst aa, ei, asi ongi juba hääletatud. nii, nii. nii. kakssada viiskümmend neli, kes on poolt? kakssada viiskümmend neli, vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt kakssada viiskümmend neli. härra Karas, kas teil on midagi lahti? see on vastu võetud. inimesed ei tõsta käsi ja seetõttu on väga raske siin neid käsi lugeda, sest osad teist istuvad nurga taga. niisiis kakssada viiskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst, punkt kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitse poolt. ei, me peame tagasi minema. suuline muudatus, mis puudutab põhjenduspunkti AA raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd põhjendus A muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tundub mulle, aga kontrollime. sest et äh, tulemus ei olnud päris selge. vastu võetud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üheksat. vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatus, põhjenduspunkt B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime neljateist. vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. suuline muudatus BE kohta raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt C poolt, vastu, eri, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatus põhjenduspunkti D kohta poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud suuline muudatus DA kohta kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. suuline muudatus põhjendus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B poolt,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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud suuline muudatus eh, JA kohta poolt vastu, erapooletult vastu võetud. nelikümmend kaks langeb, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa langeb ära, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd elektrooniline hääletus äh, siis äh, kogu raporti osas Right, so that's 38 in favour kolmkümmend kaheksa poolt, kaks vastu, suurepärane, härra Paras. Right uh,, we now move on to suurepärane, nüüd me läheme edasi minu enda raporti juurde. ma arvan, et ma peaksin tegelikult äh, koosolekut juhtima, aga siin on ainult üks muudatusettepanek ja kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja me peaksime tegema ka elektroonilise ähm, hääletuse, hääletame parandatud teksti osas. see puudutab siis äh, käibemaksu tagastamise direktiivi raportit. kaks inimest ei ole veel hääletanud. Äh, nii, hääletus on lõppenud. ja õigusloomne resolutsioon, selle osas veel hääletame, hääletus on alanud. nii, üks inimene on veel hääletas, nii et kolmkümmend viis poolt. ja nüüd päevakorrapunkt üheksa, demograafilised väljakutsed ja põlvkondadevaheline solidaarsus. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist vabandust, äh, tuleme tagasi originaalteksti juurde, poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt. vabandust, ütleb proua esinaine, läksin liiga kiiresti edasi, kõigepealt suuline muudatusettepanek, mis Äh, algab siis sõnaga households ja nii edasi, kes on poolt? me ei saa hääletada suulist muudatusettepanekut, sest see on tagasi võetud, niisiis tuleme tagasi originaalmuudatusettepaneku juurde. see on kompromiss C, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu,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 kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. nüüd lõige seitse A, suuline muudatusettepanek raportöörilt. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd elektrooniline äh, hääletus muudetud teksti osas vastu võetud kaheksateist poolt, viisteist vastu, kolm erapooletut.